kolleegid. Can I bring the meeting to order? tähelepanu. nii, kui ma saaksin paluda teie tähelepanu ning alustame kõigepealt teadetega koordinaatorite kohtumiselt eil, eile kõigepealt MCRF soovitus, härra Fleckensteini aruanne ja selles osas nõustusid koordinaatorid Fleck-, härra Fleckensteini ja raportööri taotlustega alustada läbirääkimisi variraportööridega nõukogus no, ning mandaat tugineb parlamendi esimese lugemise seisukohale, mis võeti vastu Strasbourgi täiskogul detsembrikuus. nii et aseesimees annab härra Fleckensteinile mandaadi läbirääkimisteks nõukoguga koos variraportööridega. teiseks, mis puudutab raportööride ja koostajate määramist, kolm raportit, mis kõik puudutavad lennujaamade paketti palun vaiksemalt. ehk siis äh, ametiühingutega lennujaamade juur-, müra kontrolli määramine S ja D-le, teine üldised reeglid Euroopa Liidu lennujaamades ALDE ning kolmas direktiiv üheksakümmend kuus, kuuskümmend seitse tühistamisega seotud lennujaamade direktiiv EPP. mis puudutab arvamusi, siis otsustasime kakskümmend kakskümmend Horisondi teadusraamprogrammi ning ettepaneku nõukogu otsuseks, millega luuakse eraldi rakendusprogramm selleks Horisondi programmiks, arvamus selle kohta, me teame, et arvamused on meil roteeruvad ning see läheb seetõttu aldele. mis puudutab kuut mehhanismi monitoorimiseks ja aruandluseks, kliimamuutus gaaside osas Eh, koordinaatorid siin midagi ei otsustanud, samuti ei otsustatud midagi seoses Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide kokkuleppega mm, reisijate andmete üleandmisel, sellepärast et sellega tegeleb kodanikuvabaduste komisjon ja meil on siin lihtsalt kooskõlastusmenetlus, me muudatusi teha ei saa. ning eh, mis puudutab Euroopa meresõidu- ja kalandusfondi, siis ja satelliitnavigatsioonisüsteemi rakendamist, siis otsustasime teha siin arvamuse. see läheb ECR-ile, mis puudutab konkurentsivõimet väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate osas, siis midagi siin ei otsustatud teha ning sõidukite osas otsustati teha arvamus ning seda teeb teeb eh, SED fraktsioon rotatsiooni põhimõtte kohaselt. mis puudutab dokument, infodokumente, siis teatis lennujaamade poliitika osas, siin otsustati mingeid meetmeid mitte rakendada, sellepärast et see on kaetud kolmanda meetmete paketiga. komisjoni teatis seoses kakskümmend kaksteist tööprogrammiga samuti midagi me siin ette võtma ei hakka, sest me teame, et fraktsioonid plenaaristungil esinevad seisukohtadega selle tööprogrammi suhtes. mis puudutab komisjoni teatist Atlandi ookeani merenduspoliitika teatise, merenduspoliitika kohta otsustati, et siin teeme arvamuse ja tegijaks on SED fraktsioon komisjoni teatis iga-aastase kasvustrateegia kohta soovitus on meetmeid mitte rakendada. mis puudutab komisjoni teatist kakskümmend kakskümmend osas, need on seotud neljanda ja viiendaga, siin me mingeid meetmeid ei rakenda, sest me oleme seda sisuliselt juba käsitlenud eelnevates punktides. samuti ei rakendata mingeid meetmeid seoses teiste kahe teatisega, üks, mis puudutab käibemaksu tulevikku, tõhusama käibemaksusüsteemi tulevikku, mis on suunatud siseturu toimimisele ning ühine nõukogu seisukoht seoses Euroopa Liidu tegevusega äh, muudatustega kolmekümnendas lisas Euroopa Majanduspiirkonna lepingus. mis puudutab komitoloogiat, siis koordinaatorid nõustusid esimehe ettepanekuga kutsuda EKOL-i eest vastutav ja isik ja äh, isik, kes tegeleb ohutute parkimisplatsidega veokitele meie jaanuarikuisele koosolekule seoses, see andmaks selgitusi vastavast, seoses vastavate direktiividega. ning tehti samuti ettepanek võtta midagi ette Etoli suhtes veidi hiljem. mis puudutab muid küsimusi, siis esimees tegi koordinaatoritele ettekande me selle kohta, et Ungari on taotlenud transpordirahastu rahade kasutamist keskkonnaprogrammides ning lepiti kokku, et et esimees teeb ettepane-, ettepaneku volinik Kallasele, volinik Haanile ning väljendab seisukohta selle, selle taotluse vastu, nagu me tegime ka teise ta-, sarnase ettepaneku puhul. edasi oli meil kahekümne nelja parlamendiliikme poolt alg-, allkirjastatud seisukoht Lyon, Lyoni ja Torino vahelise TNT vastu seoses Itaalia õiguskaitseorganite tegevusega. me arutasime seda pikalt ja enamus koordinaatoreid nõustusid samm-samm haaval lähenemisega, mille pakkus välja esimees, sealhulgas kirja kirjutamine TNT koordinaatorile härra Brinkhortile, milles palutaks tal esitada meile põhjalikum informatsioon selles küsimuses koos vastustega küsimustele, mille kakskümmend neli parlamendiliiget ja petitsioonikomisjon on tõstatanud. kui me selle vastuse saame, on koordinaatoritel kavas läbi viia põhjalikum süvitsi arutelu seoses nende kahekümne nelja liikme kirjas väljendatud muredega ja petitsioonikomisjoni laekunud kaebustega seoses nimetatud TNT-ga. see leidis aset koordinaatorite kohtumisel eile. ma näen, härra Kraamer soovib sõna ja algatajaga. palun. mina arvan, et kõigepealt peaks sõna võtma härra Kraamer ja siis ma reageerin sellele omalt poolt ka e- tookord rääkisime me sellest, et meil oleks koordinaatorid, kaks koordinaatorit TNT osas ning koordinaatorite kohtumisel lepiti kokku, et kui mõlemad suured fraktsioonid saavad mõlemad fraktsioonid, sest nii liberaalid kui ka teised tahaksid seda, siis meid eelistatakse lennujaama paketi osas. nüüd ma vaatasin ja esimees ütles ka, et et fraktsioonid, mis on väiksemad, saavad prioriteedi iseäranis lennujaamade paketi osas. ma tsiteerisin praegu sinu sõnu protokollist. nii et kui teised said äh, selle, mis nad said, siis nagu meile taotlesite, taotlesime, oleksime meie pidanud saama selle, mida meie taotlesime ja nüüd see nii ei olnud nii et eh, nüüd tundub, et see koordinaatorite kohtumisel kokkulepitu enam nagu ei kehti ja see ei ole meie hinnangul õiglane, me peaksime seda küsimust uuesti käsitlema. Now... tänan. ja nüüd härra Alkarin. Wel, uh, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat er in deze een, een, een verwarring... Tänan. Austatud esimees, tundub, et siin on tegemist arusaamatusega või peab olema tegemist arusaamatusega me võtame koordinaatorite kohtumise, lähme selle juurde tagasi, millel neid küsimusi arutati. meie loogika oli toona selles, et TNT osas raportite jaotamine ja rahastamise raporti määramise puhul, et meil määratakse ka kaks kaasraportööri kummastki suurest fraktsioonist, üks me ütlesime toona, et me ei taha monopoliseerida neid küsimusi ning et me jätame midagi suuruselt järgmisele fraktsioonile, kui tuleb lennundusega seoses raport, et neil on esimese keeldumise õigus siis. tundub, et härra Kraamer mõistis seda nii, et see seisukoht kehtib kogu paketi suhtes. meie eeldus oli aga, et ALDE valib. ja EPP ja SD või teised fraktsioonid, kellel veel punkte on, saavad oma, neid punkte kasutada. meil on punkte rohkem kui rohelistel ja seetõttu meil on võimalik see raport endale taotleda. ning ma olen meeleldi valmis läbi rääkima härra Krammeriga paindlikkuse saavutamise huvides, aga ma arvan, et põhimõtteliselt või eelduslikult peaks see minema SED fraktsioonile. ma räägin Michaeliga sellest küsimusest pärast kohtumist, tänast kohtumist, ja siis pöördun hiljem selle asja juurde tagasi ja tahaksin teha seda võimalikult läbipaistvalt ja avatult. sest mul on Michaeliga läbi rääkida üksnes hea meel. aga praegu äh, peaksime minu hinnangul jääma eile kokkulepitu juurde. ma usun, et kui meil on võimalik väike arutelu Mihhailiga läbi viia, lahendame selle probleemi. tänan, enne kui ma sõna edasi annan, lubage mul korraks öelda, me peame teadma, kes selle raporti koostab et meile öeldakse praegu, et SED, aga kes siis, et ma näeksin hea meelega, et te väga kiiresti selle läbi arutaksite ja me selle nime paika paneksime. kohe, Jack. Uh, minu ettepanek on teha seda täna. nii et meie tänase koosoleku lõpuks saaksime sekretäriaadile juba vastavast otsusest teatada. nii, proua Forster uh,. Thank you, chairman, I am all for tänan, esimees. mina pooldan igati omavahelisi arutelusid, mina olen ka väiksemast fraktsioonist ning hea meelega näeksin, et meil oleks rohkem võimalusi, ma usun, et kõik on sellega päri rohkem võimalusi äh, raportööriks saada eriküsimustes. aga süsteem on, nagu ta on. me võime loomulikult kõik selle, selle pärast viriseda, näiteks mina oleks hea meelega teinud reisijate andmete raporti. aga paraku olukord on niisugune, nagu ta on ja me peame leppima variraportööri rolliga teinekord küsimustes, mis meid huvitavad. mina räägiksin hea meelega EPP ja Eesti ja ALDE-ga läbi, kui äh, päevakorda tulevad raportid, mis meile huvi pakuvad aga praegu mina küll ei teadnud, et meil niisugune asi on kokku lepitud, et me niimoodi läbi rääkida saame. tänan. nii nagu asi praegu seisab, on koordinaatorite koosolekul paika pandud raportööriks SED fraktsioon, kui nad sellest loobuma nõus on, siis on see nende küsimus. minu jaoks on oluline, et ma pean pigem varem kui hiljem saama teada selle konkreetse nime. nii et ma pakun, et S ja D ning Roheliste fraktsioon võiksid omavahel ASAP kokku saada. härra Van Dalen. Ik zou dan wel even een precieze vraag willen stellen aan de heer Kadrawi uh.... Eh, austatud esimees, kas ma võin eh, härra äh, Alcadravele küsimuse esitada? et, et koos kohviga me nüüd selle arutelu raporti osas läbi viiksime nimelt, et eh, miks ta tahaks selle eh, raporti härra Kraamerile anda, miks mitte minuga läbi rääkida selles osas? ma ei usu, et ta tahab selle nüüd härra Kraamerile anda. küsimus on praegu selles, milles meie kunagine kokkulepe seisnes, koordinaatorite kokkulepe, selle sisu osas ning nagu proua Foster väga õigesti märkis, on meil niisugune süsteem, kus need, kellel kõige rohkem punkte on, saavad valida esimestena. ja meil on süsteem, mis mõnedes, mida mõnedes komisjonides ei ole, mis välistab selle, et suured fraktsioonid äh, valivad ühel kohtumisel mitu asja, meil saavad nad valida ainult ühe asja. härra Alcadrave kasutas seda õigust vastavalt meie kokkulepetele. aga loomulikult on tal õigus öelda, et et noh, nüüd järgi mõelduna me siiski ei soovi seda raportit ja anname selle tagasi, aga see on nende otsustada. praegu on igal juhul raport antud neile ja kui siin midagi muutub, siis ma olen kindel, et härra Alcatrave annab meile selle kohta teada. härra Krammer. asi on hoopis selles, et tavapäraselt määratakse üks raportöör ning äh, kaks suurt fraktsiooni taht-, tahtsid, et kahe raporti osas määrataks topeltraportöörid ning äh, niisugusena on see kokkulepe vastuvõetav. ja järgmise lennujaamade paketi osas oleks siis äh, esimene valik väikestel fraktsioonidel niisugune oli kokkulepe minu hinnangul ning äh, eile tundub, et äh, sellest läh-, et sellest, sellises reaktsioonis ei lähtutud, aga me peaksime seda tõenäoliselt täiendavalt arutama. no olgu sellega, kuidas on, aga praegu on igal juhul tegemist SED raportiga ja äh, esimehe, kas ollakse päri esimehe ettekandega koordinaatorite kohtumiselt? ollakse, selge. väga hea. tahan teile samuti teatada, et SED fraktsioonil äh, on nüüd täiendav punkt, sellepärast et eelmise nädala täiskogul äh, oli neil kaksteist, varasema üheteistkümne asemel, see tähendab, et neil on nüüd kaksteist häält üheteistkümne asemel ja nad saavad lisapunkti oma arvestusse nii et need, kes olid äh, täiskogul, kui president selle välja kuulutas, teavad seda. järgmine küsimus. enne kui me läheme hääletamise juurde, kõigepealt tahaksin soovida palju õnne sünnipäevaks härra Fleckensteinile. kõige äh, nooremana välja nägev kolmekümne ühe aastane inimene, keda mina tean nagu te teate, daamid ja härrad, on täna meie viimane päev meie sekretäriaadi pealiku jaoks. nüüd lahkub selle aasta lõpus ning täna on meil komisjoni liikmetena võimalik teda siin poodiumil viimast korda vaadata vaadata, kuidas ta mõnikord uskumatuses pead raputab, teinekord aga rõõmsalt noogutab. proua Kasnits on meie peasekretär olnud siin komisjonis päris pikka aega ning usun, et kõik on minuga päri, et ta on olnud mitte ainult äh, väga erapooletu ja meeldiv, vaid ka ääretult professionaalne oma töös. ning ähm, meil tekkis mõte saata äh, ringi äh, raamat, mitte kaastundeavalduste raamat loomulikult, vaid äh, raamat, millesse liikmed kirjutasid omalt poolt häid soove ning meil õnnestus ime-ime kätte saada isegi Paolo Costa. kasutasime seda võimalust, et ta parlamendis käis ning äh, panime talle ka raamatu ette kui endisele esimehele meie komisjonis. nii et komisjoni nimel lubage mul anda teile üle niisugune väike meene piltidega äh, mitmesugustest komisjoniga seotud sündmustest Uta elus. kolm koordinaatorit, proua Maisner, härra Grosch ja härra Kadrave ning härra Kramer, vabandust ka, on kõik siin pildil ja, ja vaatavad tohutu põnevusega seda, mis toimub ühel või teisel koosolekul, missuguse koosolekuga tegemist on, siit pildilt välja ei tule. me oleme kõik selle allkirjastanud, siin on igasugu, mit-, mitmesuguseid äh, häid ja paremaid soove, see raamat on otsast otsani neid täis kirjutatud kõigi komisjoniga seotud inimeste poolt ning ka teie meeskonna poolt ja veel kord komisjoni nimel lubage mul see üle anda, siin on isegi Michael jalgrattal, täiesti uskumatu. tahtsin selle teile üle anda ning neiud tulevad meil ka täiendavate kingitustega, millesse on oma panuse andnud ka liikmed. tänutähena teie ennastsalgava töö eest, aitäh! course, I think I hope you will agree with me that. ma loodan, et kõik nõustuvad minuga selles, et eh, me võiksime proua Kasnitsile anda ühe või kaks minutit, kaks minutit siis eh, vastuseks nendele tänuavaldustele ma.... austatud esimees, austatud liikmed, ma olen sügavalt liigutatud, suur tänu teile teie toe eest minu töös nende seitsme aasta jooksul, see oli äärmiselt huvitav, väga põnev ning äh, ma loodan, et teie transpordiasjadega tegelevate liikmete perekonnana suudate jätkata tegelemist lennujaamade paketi, TNT paketi ja teiste küsimustega, mis teie laual on, sama edukalt kui siiani ning äh, tänan esimeest usalduse ja toetuse eest minu töö kõigis aspektides. suur tänu teile kõigile! I know. Well, thank you very much. suur tänu, Uta. ning nüüd paluksin viimast korda, kas te soovite, Nadja, palun. suur tänu, austatud esimees. tahaksin Rahvapartei nimel, me oleme seda küll juba kirjalikult avaldanud, tahaksin veel kord, veel kord tänada proua Kašnitsit tema töö eest. tavaliselt saab niisugune aplaus inimesele osa, osaks siis, kui ta pensionile läheb, aga täna loomulikult sellega tegemist ei ole. ja nii nagu ma ei tea, võib-olla te siirdute Luksemburgi tööle, siis me näeme kindlasti sagedamini, aga ma usun, et näeme ka siin, kui te Brüsselisse jääte. väga meeldiv oli teiega töötada teilt Teilt laekus alati asjalikke ettepanekuid, kuid kunagi ei jäänud muljet, et need oleks kunagi erapoolikud, kuidagi erapoolikud. nii et me tahaksime teid tänada tehtud töö eest, soovida teile edasises palju edu ma sain aru, et te pöördute tagasi kodumaale, aga loodan teid siiski veel Brüsselis ka näha. aitäh! niisiis, võtame nüüd kõik koordinaatorid läbi, aga tehkem vähemalt lühidalt. Dank u wel, Brian uh,. Ik wil op mijn beurt namens eh, de collega's. suur tänu, Brian. kui te lubate, siis minu fraktsiooni kolleegide nimel tahaksin tänada Utat tehtud töö eest ning äh, ei ole midagi imelikku selles, et Tuda niisuguse aplausi osa, osaliseks sai täna, sest ta on tõesti teinud väga palju tööd meie komisjonis, tööd, mis ei ole otseselt nähtav, ent mida me kõik kogu aeg tundsime. sa oled olnud väga usaldusväärne kolleeg, väga tõhus kolleeg ja sinu panus on olnud tohutu sellesse, et meie komisjoni töö on olnud niivõrd äh, tõhus ja meie sekretäriaadile on alati, oleme alati saanud tugineda. nii et veel kord meie poolt suur-suur äh, tänu ning palju edu järgnevates, järgnevatel ametikohtadel! Um, aitäh! austatud esimees! tõesti, Uta näol on tegemist inimesega, kes on tagasihoidlik, vaikne, tõhus, asjalik ja ja uue koordinaatorina parlamendis, kui minul kunagi mingeid probleeme oli, kui ma mingit menetlust ei mõistnud päriselt, sain ma alati tema käest küsida, see, sellest oli mulle väga palju abi. ning ähm, Matju juba ütles, et äkki te tulete Brüsselisse vahepeal, aga, aga vähemalt see, et te Luksemburgis hiilute, annab mulle küll põhjuse sagedamini Luksemburgis käia. Äh, suur tänu, Peeter! suur tänu! inglastel on sõna civil servant, riigiteenistuja, mis on suurepärane mõiste selles mõttes, et me räägime siin tõesti ju äh, teenimisest ja teenistusest. ja Uta, sina oled olnud inimene, kes tõesti seda mõistet ilmestas, kes tagas meie komisjoni töö suurepäraselt ja ja riigiteenistuja ametinimetuse peaks sinu puhul kirjutama suurte tähtedega, sa oled seda tööd teinud suurepäraselt oma tööd parlamendis ja meie komisjonis. suur tänu sulle! mina sooviksin ka tänada meie poolt. nagu me kuulsime juba, kõik fraktsioonid on äärmiselt rahul, rahul sinu tööga. minu puhul oli, mäletan, et äh, rääkisime hommikusöögi ajal minu emakeeles ja minu emakeelest ning äh, Uta Kastner on minu jaoks Preisi kõige paremate omaduste kehastus ning äh, suutis alati vastata minu keerulistele küsimustele. me soovime sulle raske südamega, ma pean ütlema, äh, kõik, kõikvõimalikku edu sinu järgnevatel töökohtadel ja me hea meelega oleksime näinud, et sa oleksid meie juures jätkanud. Not... suur tänu, Michael. ma ei näe siin suuri erinevusi selles mõttes, et kui proua Kašnits lahkub äh, riigiteenistujana, äh, välja arvatud jah see, et kui proua Kašnets lahkub riigiteenistujana, siis talle plaksutatakse, aga kui mina lahkun esimese, esimehe kohalt, siis mina kindlasti aplausi osaliseks ei saa. või võib-olla just saan. nii, aga erinevatel põhjustel siis. aga nüüd siis valmistugem hääletamiseks ning äh, tõe, tõenäoliselt viimast korda kuulen ma äh, proua, proua Kašnitsilt, et, äh, et PPE jäi peale, aga kontrollime kõigepealt oma hääletamisseadmed ära. niisiis, hääletamine algas, hääletamine lõppes tundub, et, et Rahvapartei ei võitnud aga igal juhul seadmed on kontrollitud. ja kõigepealt siis võtame ettepaneku lennuteenuste kokkuleppe osas Euroopa Liidu ja Indoneesia Vabariigi vahel esimehe ettekanne, meil on viimane hääletus ning hääletus on avatud. Everybody voted. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kolmkümmend üheksa poolt ja kedagi vastu ei ole, ühehäälselt vastu võetud. aitäh, hea algus. järgmisena. proua Savisaare raport artikkel kaks, muudatusettepanek viiskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis langeb ära viiskümmend neli langeb ka ära, seega viiskümmend kuus ja viiskümmend seitse, mis on identsed, kes on poolt. vastu, erapooletud. kontrollime seda, viiskümmend kuus ja viiskümmend seitse, hääletamine on alanud. no it's fifty six, fifty six viiskümmend neli langes ära, Mihhail, sest viiskümmend viis võeti vastu. nüüd me räägime siin artiklist neli A viiskümmend kuus, viiskümmend seitse ja viiskümmend kaheksa, ka härra Taylori muudatusettepanek. hääletamine on alanud. Everybody voted. Vote is closed. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend kolm. kes on poolt? alustame uuesti, Rahvapartei on segaduses, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. rahunege nüüd, ma tean, et on jõulud, aga keskenduge. viiskümmend üheksa härra Fleckenstein, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks langeb ära, sest kuuskümmend võeti vastu, seega seitsekümmend kolm härra Van Danelilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli härra Siilelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa ja kuuskümmend üheksa on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena seitsekümmend ja seitsekümmend üks identsed, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend neli on tagasi võetud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. hääletamine on alanud, muudatusettepanek seitsekümmend neli. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud järgmisena seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend, kaheksakümmend üks kaheksakümmend kaks langevad ära, sest me võtsime vastu muudatusettepaneku üheksa. järgmisena siis seitsekümmend üheksa. siin on mitmes osas hääletus ja kuna muudatusettepanek üheksa võeti vastu, siis hääletame ainult äh, sõnu on the basis of a holistic ja äh, mitmes osas hääletust ei ole, üks hääletus ainult, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli, kaheksakümmend neli poolt vastu, erapooletud, kontrolligem, kaheksakümmend neli. hääletamine on alanud. natukene segane oli. nii, nüüd on sotsiaaldemokraatidel üks liiga palju saali, saadikuid. härra Elkadrui. olgu, nüüd on kõik korras, hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. kaheksakümmend viis, kaheksakümmend kuus on identsed, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse, kaheksakümmend kaheksa identsed, kes on poolt? vastu, erapooletud, kontrollime. kaheksakümmend seitse ja kaheksakümmend kaheksa hääletamine on alanud. Everybody voted? It's got the S in kas kõik on hääletanud? siin näitab, et sotsiaaldemokraatidel on jälle üks hääl üle. härra, härra El Kadraoui. nagu te teate, meil on nüüd üks saadik rohkem. kas see on siia kaasatud arvestusse, sest meid peaks olema kaksteist? Eleven, twelve, yeah, there is only twelve S and D. jah, masinat ei ole uuendatud sest äh, sotsiaaldemokraate on tõesti kohal kaksteist ainult. kas kõik on hääletanud? ma ei tea, ma kontrollin, pean seda tulevikus ka silmas, kui sa ütled, et sina toetad masinat. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend üheksa proua Maisnerilt, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üks Taylorilt poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend langeb ära, üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üheksakümne teist. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud, selgelt tagasi lükatud üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuus härra Van Dalenilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üksteist, kus on sees ka roheliste suuline muudatusettepanek, kas teil on midagi vastu sellele? kui ei, siis hääletame koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus neliteist. vabandust, muudatusettepanek viisteist proua Vils, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud vastu võetud üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanek üks, hääletus on alanud. Everybody voted. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. järgmisena kompromiss A. kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis. põhjenduspunkt kuus A uus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa ja kolmkümmend on identsed, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, sest käed hakkavad väsima. kontrollime, muudatusettepanek kolmkümmend kaks, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud vote this, vote that, and then this, and then come back if, if this is rejected. Right. We, we, so I do the compromise first. But we need uh, amendment five. Let's do it, colleagues. There's amendment 34 muudatusettepanek kolmkümmend neli on siin ka hääletusel, aga see langeb ära, kui kompromiss C võetakse vastu. seega hääletame kõigepealt muudatusettepanekut viis, siis kompromissi. muudatusettepanek viis raportöörilt, kes on poolt vastu, erapooletud vastu võetud, nüüd kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seega ei pea enam hääletama kolmekümmend nelja. D järgmisena, kompromiss D, kes on poolt, vastu, vabandust, siin on kahes osas hääletus, esimene osa, kus jäetakse välja sõnad deploy European funds ja nii edasi. ja teine osa ülejäänud siis. esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa, langeb ära, kolmkümmend seitse langeb ära, kolmkümmend üheksa, Prootika Old see on ikka elus mitte muudatusettepanek küll, või mitte proua Tikau, aga muudatusettepanek siis. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend neli härra Taylorilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt vabandust, nelikümmend viis langeb ära, sest kakskümmend võeti vastu, loomulikult. niisiis, muudatusettepanek nelikümmend kaheksa. härra Sillelt, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõpphääletus. hääletamine on alanud. Has everybody voted? The vote. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kolmkümmend üheksa poolt, kaks vastu, erapooletuid pole, vastu võetud. palju õnne, proua Savisaar! okei okay,, we now have a top table shuffle. Euro... enne järgmist päevakorrapunkti ootame. Yeah, thank you.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 okay, colleagues, can we... kolleegid, läheme edasi arvamuste vahetuse juurde Euroopa Investeerimispanga presidendi härra Dominik de Kreienkoriga. tema juhib, tema, tema on direktor, mitte president, härra president, härra Meistat oleks pidanud siin olema, aga ta on mingisugusel allakirjutamistseremoonial Luksemburgis praegu. ta vabandab aga ta saatis härra de Kreenkordi siia ennast asendama, tema on kindlasti ka väga võimekas inimene ning ta saab rääkida meile sellest, milline on investeerimispanga roll selle oivalise infrastruktuuri ehitamisel Euroopas, mis meil nii vaevaliselt praegu läheb. härra de Kreenkur, teil on sõna kasutage toda mikrofoni, teid, teie sõnu saadetakse veebi ja kosmosesse ja igale poole, mõned arvavad, et mind oleks vaja ka sinna saata, aga samas teie, teie ettekanne on kindlasti meile väga huvitav, palun. suur aitäh, esimees ja ma veel kord vabandan meie presidendi nimel, kes kuidagimoodi ei saanud täna siia tulla. mulle tundub paraku, et et tänapäeval ükskõik mis ettekandel ka tee-, mis teemal ka ettekannet peetakse, tuleb alustada sama asjaga ehk kriisiga, sellega, et avalikud rahad on kokku kuivamas, ükskõik kas on tegu siis Euroopa või liikmesriikide rahadega ning äh, pangalaene on vähem saadaval. Äh, see aga tähendab ka investeeringute kärpeid me kõik teame samas, et pikemas perspektiivis eh, on arengu jaoks vaja just nimelt investeeringuid selleks, et eh, toimuks areng, selleks, et oleks töökohti ja nii edasi. investeeringud infrastruktuuri on väga olulised ja keskse tähtsusega on seal loomulikult transpordi inf-, äh, investeeringud. küsimus on selles, kuidas tõhusaks ja jätkusuutlikuks äh, jätta seda sektorit pikemas perspektiivis. raampoliitika on meil paigas. meil on olemas komisjoni valge raamat, mis käesoleval aastal ilmus ja <clears throat> seal on äh, värskendatud Euroopa Investeerimispanga investeerimis poliitika, meil on samuti ka Euroopa ühendamise rahastu ning uuendatud TEN-T ehk Euroopa transpordivõrgustike suunised ja mina sooviksin nüüd rääkida sellest, millised on tingimused edu saavutamiseks selles olukorras. meie jaoks on loomulikult väga tähtis, et me valiksime välja just nimelt õiged projektid, head projektid ja mitte suvalisi projekte ei valiks. see on äärmiselt oluline meie panuse mõttes teiseks ähm,, vähem võib-olla meie jaoks, rohkem teie jaoks on tähtis ähm, riikides olev õiguslik raamistik ähm, nende investeeringute jaoks. kolmandaks, mida meil on võimalik omalt poolt ära teha ähm,. vaja on hästi ettevalmistatud projekte, vaja on anda tehnilist äh, nõu no, ja kindlasti on vaja ka häid finantseerimistingimusi. räägin lühidalt kolmest peatükist nüüd, ähm, kõigepealt räägin sellest, mida EIB seni on teinud transpordi mõttes, mida edaspidi vaja on teha ja kolmandaks ma räägiksin pisut sellest, kuidas leida ähm, vajalikku finantseerimist kahe tuhande kuuendast kahe tuhande kümnenda aastani on EIB andnud seitsekümmend üks miljardit laenu transpordisektorile. neliteist eh, miljardit aastas, siis sellest kaheksa on läinud eh, kolm, kümnele transpordiprojektile TEN-T raames. protsendimäärana see on viisteist protsenti kuskil. niisiis te näete, et investeerimispank on üsnagi kesksel kohal siin. me pakume omalt poolt hinna mõttes ähm, atraktiivseid tingimusi. me ei ole kasumit teeniv ähm, see on selles mõttes äh, meie panga eripära, me toetame Euroopa Liidu poliitikaid ja edasi me pakume nii-öelda kasuta ühendfinantseerimisvahendeid äh, või, või fin-, äh, segafinantseerimisvahendeid. seda oleme me viimastel aastatel teinud ja samas vaimus kavatseme ka jätkata. kuidas edasi? komisjonilt äh, on tulnud valge raamat ja seal on näha, et et eh, üks koma viis triljonit ähm, on plaanis investeerida transporti järgmistel aastatel viissada viiskümmend ehm, miljardit TNT eh, võrgustikku aastani kaks tuhat kakskümmend, need on tohutu suured numbrid. samas, kui vaadata tagasi viimastele aastatele, siis tegelikult ega need nii üle mõistuse suured numbrid ka ei ole Eh, Kesk-Ida-Euroopa riikides on kuni kaks protsenti SKT-st läinud nendele investeeringutele. vanades liikmesriikides aga on see määr olnud poole väiksem, see näitab seda, et uued liikmesriigid on lihtsalt püüdnud järele jõuda vanadele liikmesriikidele. siin on lihtsalt näha, et seitsekümmend viis miljardit eh, jääb iga-aastaseks investeeringuks, see moodustab vaid pool protsenti ja, ja see tähendab seda, et tegelikult ähm, see on vähem pisut kui möödunud perioodil. nüüd edasi, kuidas leida rahastust olukorras, kus avaliku sektori rahad on vähenemas ja pangalaenu on raskem saada? ma arvan, et te olete kõik kuulnud rahastamisvahenditest. olete kuulnud uuest lähenemisest, ähm, kus Euroopa Liidu eelarvelisi vahendeid kombineeritakse pankade poolt pakutavate vahenditega, Euroopa Investeerimispangal laenudega ja nii edasi, selleks, et äh, meelitada ligi erasektori poolset rahastamist loomulikult abi on ka jätkuvalt äh, vaja tulevikus ning äh, tulevikus kindlasti on vaja ka selliseid ähm, tüüpilisi ähm, täislaene, aga samas tulevikus on ikkagi vaja mm, keskenduda eelkõige projektidele, mis on äh, kasulikud ühiskonnale tervikuna kui selliste projektide rentaablus investori jaoks ei ole piisav, kui need ei ole piisavalt kasumlikud, siis muidugi on vaja abi anda. kui aga projekt teenib ka kasumit, siis eh, sellisel juhul on võimalik eh, erinevaid eh, finantseerimisvahendeid mm, kombineerides edasi minna. ma illustreerin seda kindlasti ka nende projekt võla, võlakirjade näite varal ehk on võimalik Euroopa Liidu eelarvelisi vahendeid kombineerida Euroopa Investeerimispanga vahendiga. ma meie panga eh, kogemustest era- ja avaliku sektori partnerluse eh, koht-, osas ei hakka eriti rääkima, sellepärast et selleteemaline ettekanne on teil tulemas, ma asuksin pigem otse projektvõlakirjade juurde. projektvõlakirjad on vaid üks näide võimalikest finantseerimisvahenditest. ma arvan, et tasub võtta minutikene nendest rääkimiseks, selleks et aru saada, millega on tegu projekti võlakirjad ei ole eurovõlakirjad, see on täiesti muust ooperist asi. paraku eh, ikka veel neid kahte aetakse sassi ähm, eh,. projekti võlakirjade väljaandjaks on erasektor, era- ähm,, äriühing. siin järgmisel slaidil on illustreeritud, kuidas see asi tegelikkuses välja näeb öö, vasakus veerus on siis SBV, keegi äriühing, kes soovib mingisugust ähm, projekti ellu viia, nad panevad sisse kapitali sinna ja siis nad annavad välja võlakirjad selleks, et erasektor ülejäänud rahad annaks eh, paraku eh, tihti nendel projektidel ei ole piisavat eh, reitingut selleks, et ligi meelitada neid tohutuid rahu, rahasummuasid, mis tegelikult kindlustusfirmadel, pankadel ja nii edasi on. seega on vaja krediidi kvaliteeti parandada. vaja on kedagi, kes võtaks ähm, nii-öelda pisut suurema riski, see on see keskmine tulp, just nimelt seda teebki EIP. ja niimoodi on siis Ehm, kogu ettevõtmine muudetud piisavalt atraktiivseks, et erasektor oleks nõus raha andma. kasutaks, kasutatakse Euroopa Liidu eelarvelisi vahendeid ähm, siin ühe osa katmiseks. slaid nüüd kadus, aga idee on siis, et eelarvest antakse väga väike summa, näiteks neli miljardit, kusjuures võlakirjade kogusumma on näiteks sada miljardit. selle nelja miljardiga saab anda kahekümne miljardiline, miljardilise Euroopa Keskpa-, Euroopa Investeerimispanga laenu ning omakorda sellega saab juurde meelitada saja mm, miljardi väärtuses võlakirjade ostjaid. nii et te näete, siin on see võimendusefekt. Ähm, nelja miljardiga äh, Euroopa Liidu rahadest on võimalik ligi meelitada sada viiskümmend miljardit investeeringuid. see on üks võimalikest variantidest, vaid need projekti võlakirjad, meil on ka äh, teadusuuringute finantseerimisvahend, kõikvõimalikke muid vahendeid on meid ähm,. Äh, ja on transpordialal ka äh, selle LKGTT ähm, järeltulija nii-öelda projekt. projekti ettevalmistamine on äärmiselt oluline faas, meil on terve rida instrumente koos komisjoniga, millega toetatakse projekti ettevalmistamisfaasi. Ehm, niimoodi valitakse, seatakse tähtsusjärjekorda ehm, head projektid, meil on olemas kõigepealt Jaspersi nimeline ehm, vahend struktuurifondide mm, osas, Jessica e, arengufondi osas ja lõpuks EPEC lõpetuseks ma sooviksin öelda, et nagu ma juba alu-, alguses ütlesin, usume meie EIP-s, et investeeringud on kasvu ja konkurentsivõime jaoks keskse tähtsusega, niimoodi saame me valmistuda tulevikuks. niimoodi on see kindlasti ka transpordi infrastruktuuris. olles silmitsi kriisiga, mis kärbib pangalaene ja eelarvevahendeid, on vaja katalüsaatorina kasutada erasektori vahendeid. meil on teadmised, me teame, kuidas seda lõhet ähm, kaotada, kasutades selleks ära Euroopa Liidu institutsioonide võimalusi. me loodame niisiis, et need projektvõlakirjad äh, ja muud analoogilised finantseerimisvahendid äh, leevendavad äh, neid äh, auke ja aitavad EIP-l abistada. suur aitäh, härra äh, kas ma annan kohe sõna järgmisele esindajale ja siis me räägime, teeme pärast seda arutelu. härra Barrett varem äh, kureeris ta loode Euroopat, äh, kõik, kes tegelevad loode suunaga, on ühed ütlemata tähtsad inimesed. ja nüüd ma muidugi täiesti ähm, suure tähelepanekuga kuulan, mida te räägite. aitäh, esimees. mul on väga hea meel, et ma sain tulla sellel teemal siia rääkima ma prooviksin rõhuda keskse tähtsusega küsimustele. selleks, et peamisi mõtteid teile edastada, PPP era- ja avaliku sektori partnerlus öm, ähm, on asi, milles inimesed arvavad end kursis olevat, aga tegelikult see alati niimoodi ei ole. kõigepealt Euroopa Liidus ja laiemas Euroopa võrgustikus on täiesti paika loksunud metoodika olemas PPP-de kohta. ja seal hoitakse selgelt vahet, milline on avaliku sektori, milline on erasektori roll, kus kulgeb piiri, piirjoon avaliku sektori vastutuse ja erasektori ülesannete vahel. põhimõtteliselt on meil siin vahend millega juhitakse avaliku sektori investeeringuid. see on täiendav vahend avaliku sektori poliitikate elluviimiseks. vaatame, mis tehtud juba on PPP valdkonnas ähm, Euroopa Liidus. tuleb tõdeda, et et äh, investeeringud on juba olnud päris märkimisväärsed PPP vormis. tippaastatel kolmkümmend miljardit aastas näiteks oli neid investeeringuid ja isegi kui neid nõrgemaid aastaid vaadata praegust viieaastast perioodi, siis ka siis ähm, ei ole need langenud rohkem kui poole võrra ähm,. kõik ähm, toimub vastavalt turunõudlusele aga see on täiesti märkimisväärne panus äh, riiklike poliitikate elluviimisesse. vaatame nüüd geograafilist jaotust. kõigepealt PPP-st räägiti kui vahendist, mis oli välja töötatud Ühendkuningriigi riigiasutuste jaoks. tänapäeval see enam niimoodi ei ole kahe tuhande kümnendal aastal öö, oli Hispaania põhiline PPP tehingute turg. Ühendkuningriigis on rõhk pigem väiksematel sotsiaalinfrastruktuuri projektidel, mis puudutavad näiteks tervishoidu kahe tuhande üheteistkümnendal aastal on PPP tehingute äh, määralt kõige suurem turg Prantsusmaa. seal on toimunud läbimurre ja PPP-d on hakatud kasutama raudtees. oleme uues olukorras, kui me räägime mitte ainult PPP ähm, plussidest, aga üleüldse, kui me räägime kõikvõimalikest äh, rahastamisvahenditest, mis avalikul sektoril kasutada on. vaatame suuremaid majandusi Euroopa Liidus. näete, et äh, kapitaal, infrastruktuuri tehtavad investeeringud SKT-st on kuus protsenti umbes Portugalis ja Saksamaal eh, te näete siin numbrit esimeste hulgas. siin on siis näha, kui palju liikmesriigid investeerivad. siin on väga ähm, suuri erinevusi äh, selles, kui palju PPP-d on kasutatud. Ühendkuningriik, Hispaania, Portugal ja poliitika eesmärkide mõttes Saksamaa ja Poola näitavad eesmärke, mis on su-, kõrgemad kui Euroopa Liidu omad, aga ülejäänud riikides ei ole veel senini ähm, jõutud sellise PPP kasutuseni. vaatame sektorite kaupa äh, nüüd jaotust. transport on alati olnud kõige suurem sektor PPP-de kasutamisel aga samas ei saa jätta äh, kõrvale sotsiaal- ja tervishoiusektorisse tehtud investeeringuid. vaatame nüüd kõige tähtsamaid asju, miks PPP-d kasutatakse. tegu on võtmetähtsusega vahendiga, mis annab vajaliku panuse eest, avaliku poliitika eesmärkide saavutamiseks. Dominic juba rääkis nendest äh, peamistest numbritest, mida soovitakse saavutada. me teame, et PPP-de näol on tegemist spetsialiseeritud instrumendiga, mida kasutatakse vaid väga konkreetses olukorras ja mis ei saa olla väga tüüplahendus, aga on täiesti selge, et praegusel ajal ei öm, ähm, tule ei turud üksinda ega liikmesriikide eelarved üksinda toime väga ambitsioonikate eesmärkidega Euroopa Liidu öö, ees, sellepärast ongi vaja mõelda, kuidas nutikamalt kasutada olemasolevaid vahendeid ja siin ongi koht PPP jaoks, sellepärast et see annab võimaluse avalikul sektoril ähm, leida vahendeid mujalt kui ähm, riiklikust eelarvest see aitab kasutada eh, pangandussektori abi ning kõike saab teha väga rangelt nende nõuete järgi, mis Euroopa Liidus on. niisiis, kui me räägime PPP-st, siis ähm, räägime väga strateegilisest rahastamisvahendist, millel on oma roll ja mis aitab paremini ressursse kasutada. samas tuleb kindlasti arvestada teatud konkreetsete aspektidega. algselt leiti, et PPP-d bilansis kajastuma ei pea. nüüd on sellest seisukohast distantseeritud. ühelt poolt on põhjuseks Eurostati juhised, teisalt soovitakse absoluutset selgust avaliku sektori raha kasutamise osas. EIP on mänginud äh, keskset rolli äh, viimastel aastatel, igal aastal on ta laenanud üle kahe miljardi äh, see tähendab seda, et üle, kui mõelda TEN äh, võrgustikele, siis viisteist protsenti on äh, seal finantseeritud. sooviksin omalt poolt ka rõhutada seda, mida ütles juba ähm, härra Kreien Koor, et äh, rahastamine on küll äh, vajalik tingimus, aga mitte sugugi ainukene tingimus nende suurte projektide elluviimiseks paljudel liikmesriikidel jah, olid need PPP programmid olemas, mis tähendas, et just nagu nad peaksid teadma kõike. samas tänu kogemuste vahetamisele Euroopa Liidu tasandil oleme me märkimisväärselt parendanud ähm, avalike võimude PPP võimekust oleme keskendunud eriti just nimelt organisatsioonide suutlikkusele, oleme ehm, toetanud äh, strateegiliste eesmärkide saavutamisel programmi tegevust, oleme püüdnud hea tava ehm, levitamisele kaasa aidata, see on mm, asendamatu osa selles ettevõtmises ja lõpetuseks. EIB teadvustab väga selgelt, et vaja on teha koostööd liikmesriikide asutustega, vaja on täiendada liikmesriikide tehtavat niimoodi, et suured projektid teoks saaksid. see tähendab seda, et me ei anna kaugeltki mitte ainult raha, me anname ka eksperte, ekspertabi selleks, et saaksid avaliku sektori poliitikad ellu viidud. siin on juba mainitud ähm, äh, Jessica programmi, see tegeleb linnaruumi arendamisega ähm,, struktuurivahendite kasutamisega ja Jaspersi äh, programmi kaudu ähm, aidatakse suuri keskkonna- ja transpordiprojekte Euroopa Liidu liikmesriikides, need on eriti asjakohased ähm, programmid äh, ja ma arvan, et paljud siin ruumis ole, olijad teavad juba omast käest, kui suurt abi nendelt on saadud. härra esimees, ma loodan, et nüüd on pind ette valmistatud äh, avatumaks aruteluks nendes küsimustes. suur tänu teile mõlemale härra Grosch, härra Kramer, härra Kantšan, härra El Kadraoui on soovinud sõna. kui keegi teist veel sõna soovib, siis andke palun märku. härra Grosch kõigepealt. <clears throat> jaa, vielen Dank, Herr Vorsitzender äh,. Danke auch für die, die Erklärungen äh.... suur tänu. täna piirduksin finantsüksikasjadega. ma olen veendunud, et kui neid instrumente kasutatakse korrektselt, saavad nad olema väga kasulikud. aga mul on paar küsimust kõigepealt. esimene ettekanne. mis te arvate, mi-, mil määral võib saavutada äh, äh, mängib rolli projekti finantsliiniline jätkusuutlikkus kui me räägime äh, teatud projekti äh, heakskiitmiseks, heakskiitmisest äh, komisjonis. teiseks, mõningates riikides on selliseid projekte ette valmistatud juba, aga kas on vaja ka riikides üle vaadata riigihangete õigustik ja ka maksu seadused eraettevõtetele, kes nendes projektides osalevad. kas see on vajalik ning kas see on praegusel hetkel takistus selliste projektide ellurakendamisel? ning nüüd eh, projekti võlakirjad. parlamendis toimus meil huvitav arutelu raudteede tuleviku üle. me rääkisime erinevate ettevõtete sissetulekust, näiteks äh, raudteehoolduse ettevõtted. sellest räägitakse ka hiljem siis, kui rääg-, räägitakse uue, uue infrastru-, infrastruktuuri ehitamisest. kas see juhtimissüsteem mängib ka rolli projekti võlakirjade eraldamisel, sest me, kõige tähtsam on ju riskide kontrolli alla saamine. viimane küsimus. PPP programmid, aga ka projekti võlakirjad. Teie ettekandes keskendusite te nendele projektidele, mis suudavad ka raha tagasi teenida? sellised projektid on alati huvitavamad kui projektid, millel, mis, millega sissetulekut ei kaasne, aga teatud teenuste puhul on väga keeruline sellist rahastamist leida kui rahastamine põhineb ka raha tagasiteenimisel hiljem. suur tänu. ma piirduge palun äh, kolme minutiga ja jagame küsijad kolme, kahte gruppi, härra, härra El Kadraoui, kolm minutit, palun. suur tänu. Het komt er in feite op neer, zo begrijp ik het toch, dat we de kõigepealt need projektvõlakirjad, kui ma õigesti aru sain, siis ähm, nende võlakirjade reiting on para-, paranemas seoses komisjoni ja investeerimispanga garantiidega, mis soodustab erainvest-, investorite positsiooni. ning arvestades neid kõikumisi mis on praegu ka riikide reitingutega seotud, riikide reitingute osas toimunud, siis tegelikult peaks alustama üldisema küsimusega, et kas see, kas see ei muuda niisuguste projektide rakendamist raskemaks ja järgmiseks, et asutused eh, peavad oma finantseeringuid tõenäoliselt ju vähendama näiteks raudtee-ettevõtjatesse ja taristuoperaatoritesse mis peavad hakkama otsima innovatiivseid finantslahendusi, nagu näiteks projektvõlakirjad. aga mis puudutab äh, jaamasid ja nende finantseerimist, kui selleks raha ei ole, kas see tähendab, et keegi teine peab hakkama neid arveid maksma? see on keeruline küsimus, aga tõenäoliselt saate aru, mida ma silmas pean. ning PPP lahendused. me lähtume nende puhul ju põhiliselt sellest, et riski kannab avalik partner, võib-olla teie saate sellest teistmoodi aru. ja pri-, ja erainvestorid eh, saavad teatud eh, tulususgarantii nendes projektides ehk kas on meil siin tegemist küsimusega sellest, et sisuliselt investeeringuid ei tehta ja lõpuks maksumaksja peab selle kinni maksma või tehakse investeeringuid, aga igal juhul, kas, kas neid olukordi meil hinnatakse võrrelduna olukordadega kus, kus avalik sektor sada protsenti finantseeringust välja käib? võrrelduna siis PPP olukordadega. et kui pikk on rakendus ning milline on kulude jaotus partneritele. kas on viidud läbi siis võrdlevaid uuringuid ning millised on nende järeldused? aitäh, proua Maisner, kolm minutit. mul ei olegi kolme minutit vaja palju küsimusi on juba esitatud. mul on konkreetsed küsimused kõigepealt härra Graham Coorile, mis puudutab pilootprojektide valikut, Mathieu Grosch on siin küsimuse juba esitanud et kas on, lähtutakse siin projekti suurusest, kas on mingid eesmärgid, mis on välistatud ning kuna nende projektidega, minu jaoks on see kõige olulisem, alustatakse, me tahame ju kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta alguseks midagi juba näha siin. ning selleks peaks ähm, olema selged ettekujutused, kuidas ja kuna ja mis toimuma hakkab. volinik Olli Rehn rääkis meil kahesaja kolmeteistkümnest miljonist kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuks ja nüüd on meil ju tegemist täiendavate miljarditega, millest te rääkisite. peaksimegi seetõttu arutama Euroopa rahadest, kui suurel määral neid panustatakse, milline on investeerimispanga ro roll, kas on mingid piirid, mis, millesse me peame jääma, sest see rahastamisskeem kõlab iseenesest üsna atraktiivselt ning eriti küsimus äh, mul äh, seoses Saksamaaga, ma ise olen Saksamaalt, on PPP projektide osakaal suhteliselt väike ning kas sakslased on midagi siin maha maganud või mispärast see nii on, et Saksamaal see määr niivõrd väike on? või on meil lihtsalt neid äh, kasutatavaid avalikke investeeringuid selleks nii vähe? ometi siis oleks ju mõistlik just rakendada erainvestorite kaasamist, sest see pikas äh, perspektiivis võiks meile väga tulus olla. tänan, proua Foster! Uh, um... suur tänu, härra esimees, suur tänu ka külalistele väga põhjalike ettekannete eest keerulisel teemal. mul on paar märkust. me räägime siin ilmselgelt miljarditest. see on küll väga lihtsustatud küsimus, aga ilmselgelt peab olema väga korralik järelevalve selles osas, kuhu maksumaksja rahad liiguvad. aga kuidas Euroopa Investeerimispank seda järelevalvet korraldab? pidades silmas, et äh, laenud on välja antud, võlakirjad on välja antud ja kuidas te tagate, et kõik toimub korrektselt? kuigi võiks ju eeldada, et rahasaajad on tegelikult äh, seaduskuulekad. nüüd, mis puudutab neid otsuseid, milliseid projekte finantseeritakse. vahel on kaasatud ka poliitiline aspekt, kas vahel on need otsused ka poliitilist laadi? kuidas see täpselt toimib? kui näiteks mina, mitte küll isiklikult, aga, aga kui soovitakse laenu Euroopa Investeerimispangalt, kas on mingisugune apellatsioonimehhanism ka paika pandud? paljud meist ei tea tegelikult, kuidas see süsteem toimib, me oleme teist küll kuulnud, aga me ei tea, kuidas te töötate. me oleme näinud fantastilisi projekte, mis läbi Euroopa Liidu on ellu kutsutud, samuti oleme näinud projekte, mis eriti toredad ei ole olnud ning kuhu on raisatud päris palju maksumaksjate raha. ma nägin ka selliseid Äh, projekte AKV riikides. nüüd veel üks see era- ja avaliku sektori partnerluse küsimus. paar aastat tagasi tulime me välja ühise tehnoloogia algatusega. parlament toetas näiteks seda Puhta taeva projekti. ja on olemas ju ka erinevus ühise tehnoloogia algatuse ja PPP vahel, ma tean, et et tööstuse poolt oli ka suur äh, motivatsioon edasi liikuda, sest ka nemad olid ju sellesse projekti päris palju investeerinud. suur tänu, härra Kraamer. ja in Deutschland Saksamaal on tõesti neid projekte suhteliselt vähe ja see tuleneb sellest, et kui müür langes, no meil oli palju investeeringuid vaja ning siis oli PPP äärmiselt oluline, meil oli palju projekte. ja siis arvestati, et me saame kümme aastat neid projekte rakendada ja siis saame teatud perioodi vältel seda raha tagasi ja siis ehitati terve suur äh, süsteem üles ja siis kaotati palju töö, töökohti ning äh, seda tuleb nüüd arvestada. kui ma hiljuti Šveitsis käisin, rääkisime ka PPP-st ning äh, Šveitsi raudtee-ettevõtjad ütlesid, et neil ei ole sellest kasu, sellepärast et kui tegemist on halva projektiga, siis ei saagi PPP-projekti kokku. kui aga on tegemist hea projektiga, siis miks osa sellest ära anda? nii et äh, seetõttu ma usun, et Euroopas ei ole probleem selles, et raha on liiga vähe, vaid meie poliitilised suunad on valed näiteks Brenneri või Lyoni-Torino tunneli osas meil PPP projekti tõenäoliselt kokku saada ei õnnestu, sest see võtab kolmkümmend, nelikümmend aastat aega ja, ja kakssada aastat läheb, kuni see ennast ära tasub. aga võtame näiteks viiekümne kilomeetrise elektrifitseerimislõigu Berliini ja Breslau vahel see ei ole väga kulukas projekt ja kui see kiiresti rakendada, näiteks ka erarahasid kaasates, siis võiks juba mingi kolmveerand aasta pärast eh, selle lõigu läbida tund aega kiiremini ning eh, nelja või viie aastaga võib selle raha tagasi saada, edasi on juba puhas tulu. ja eh, see ongi keskne küsimus, kuna asi enda ära tasub ning kui see enda ruttu ära tasub, ei olegi meil vaja eraraha. meil on eraraha vaja alles siis, kui me näeme, et see projekt ennast ära ei tasu aga siis me reeglina seda endale lubada ei saagi. näiteks Saksamaal on üritatud äh, autoteid ehitada kontsessioonidega kahekümneks aastaks näiteks. kakskümmend aastat peab see tee vastu, aga pärast kahtekümmend aastat tuleb, äh, tuleb hakata nii palju investeerima hooldusse ja remonti, et sisuliselt äh, riik saab selle tee tagasi ja peab hakkama sellele kapitaalremonti tegema. see enam ära ei tasu. keskne küsimus selles ongi. Saksamaa kogemus äh, ning seetõttu ongi Saksamaa näitajad nii madalad. kõik Saksamaa kogemus näitab sellele, et see ennast ära ei tasu. meil on äh, näiteprojekt, näiteks äh, Suurbritanniaga kanali tunnel, kanalialune tunnel, La Manche'i alune. et äh, selle võib ehitada ja ja mi-, aga mitte riigi rahadega. ja see, see projekt rakendati, õnneks ei olnud see riigi läbikukkumine, vaid erainvestorite läbikukkumine, aga igal juhul ei oleks seda niimoodi investeerida, niimoodi finantseerida saanud selle projekti puhul erandina jäeti need kohustused erainvestorite kanda. Berliini lennujaamaga näiteks on, oli olukord vastupidine, et riskid kandis riik ja tulu said erainvestorid, et sellist olukorda kindlasti ei tohiks lubada no.. suur tänu, nüüd härra De Crane-Court, kas te siis alustate ja pärast ma annan sõna härra Barrettile? Yes, Mr Chairman, thank you very much um.... tänan, härra esimees ning suur tänu väga huvitavate küsimuste eest, mis näitavad, ähm, kui asjalik teie komisjon nende küsimuste puhul on. mitmed liikmed tõstatasid küsimuse valikuprotsessist. kuidas need projektid äh, nii-öelda kaardistatakse ja valitakse? lubage mul öelda sellega seoses, et siin ei toimu poliitiline valik, poliitilist valikut vaid valik tehakse vastavuses teatud poliitiliste suunistega, kui te näete erinevust, mida ma silmas pean. meie roll on toetada Euroopa Liidu poliitikat ning Euroopa Liidu poliitika tuleneb tervest reast dokumentidest, millele ma oma ettekandes viitasin. oluline on mõista meil seda, et Euroopa Investeerimispangal äh, on tööl umbes kakssada kaheksakümmend tehnilist eksperti, inseneri, majandusteadlast. reeglina pangad seda ei tee, pankadel ei ole niisugust personali. aga need insenerid ja majandusteadlased äh, on pädevusega väga erinevates valdkondades, näiteks eri transpordivaldkondades, ning nad viivad läbi projektide hindamise nendes valdkondades, käivad koha peal ära äh, vaatavad olukorra üle, kontrollivad selle projekti majanduslikku väärtust, arvestavad äh, selle kasulikkust ühiskonnale, mitte ainult majanduslikku tulusust, kontrollivad ära tehnilise poole, vaatavad, kas järgitud on head tava, kontrollivad äh, rahalist, äh, rahalisi arvestusi, kui tuleb võtta näiteks mingit laenu, kontrollivad keskkonnamõju, mõju sotsiaalsele keskkonnale, me teeme seda kõik ise, me ei telli seda teenust väljastpoolt. ning kui me seda teeme, siis sisuliselt lisame me märkimisväärselt väärtust kõigisse nendesse projektidesse. toome sellesse oma kogemuse, mille me oleme saanud teistest riikidest, teistes projektides. ehk siis meil on siin poliitilised eesmärgid ning vastavalt nendele poliitiliste eesmärkidele meie viime läbi kontro-, kontrolli, kontrollime, kas projekt vastab poliitilistele eesmärkidele. mis puudutab projektide suurust siis loomulikult pank, millel on vähem kui kaks tuhat töötajat Luksemburgis, ei suuda mm, rahastada väga väikesi projekte. ja me oleme välja töötanud süsteemi, mille kohaselt äh, väikeste projektidega tegelevad finantsvahendusasutused ja nad peavad järgima siis samu kriteeriume, mis meile kehtivad. aga meie tegeleme vahetult äh, suurte projektidega, projektidega, mis maksavad üle viiskümmend, üle viiekümne miljoni euro keskeltläbi lisaks suurusele puudutab valik ka ja proua Meissner küsis nende osas pilootprojekte, projekti võlakirjade osas. projekti võlakirjad on instrument, mille eesmärk on järgmises finantsraamistikus kaks tuhat neliteist äh, rakendada seda finantsraamistikku, aga nagu te õigesti märkisite, komisjon on heaks kiitnud pilootprojektide skeemi, mis on praegu teile lauale aruteluks pandud kakssada kakskümmend vist miljonit eh, on selleks eraldatud, põhiliselt transpordi, osaliselt energeetika valdkonda. ning me ootame seda miljardite summat, nelja miljardit eh, selleks piloot, perioodiks, niipea kui see hea, heaks kiidetakse ja mida rutem see heaks kiidetakse, seda parem, sellepärast et et mida hiljem see heaks kiidetakse, seda vähem jääb aega projekti algusest kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpuni. härra Grosch küsis selle kohta, miks kasutada laene, miks kasutada grante ning miks need oma, neid omavahel nii-öelda kombineerida või segada. Kui ma nüüd läheksin tagasi slaidi number seitse juurde ma võib-olla libisesin sellest liiga ruttu üle. see slaid näitab meile raamistikku, milles me nendele küsimustele läheneme. kui projekt, no lähtudes sellest, et, et tegemist ei ole hea projektiga, aga nii, niipea kui projekt on määratletud hea projektina, siis võib ta olla kas tulus või siis seotud väikeste kuludega kõrge riskiga, madala riskiga investori seisukohast. kui on suure tulususe ja väikese riskiga projekt, siis sisuliselt ei olegi Euroopa institutsioonidel vaja sekkuda, turg teeb asja ise ära. kui aga tulusus on väike või isegi negatiivne, tegemist on kahjumliku projektiga või väga kõrge riskiga projektiga, siis tuleb meil tõenäoliselt kasutada just projekti rahastamist, grante ja paljud piiriülesed projektid või piiri, piiriprojektid on just niisugused, millesse erainvestorid ei soovi astuda ja meil on vaja palju grandiraha selleks, et need käima saada. just need keskmise äh, nii-öelda alaprojektid, kus meil on risk kõrge ja tulusus suhteliselt väike, on meil võimalik Euroopa Investeerimispanga laenudega niisugused projektid käima lükata ja saada nendesse kaasa erainvestorid nii et niisugune raamistik on meil nende probleem, nendele probleemidele lähenemiseks. proua Fosterile ütleksin, et et ma tahaksin veel kord rõhutada, et investeerimispank ei kasuta maksumaksja raha, me ei käsitle maksumaksja raha, laenud, mille me välja anname, antakse välja rahaturult laenatud rahaga, investeerimispank on üks suurem võlakirja väljastaja kapitaliturgudel. aga see ei tähenda loomulikult hetkekski, et me äh, kuidagi pööraksime vähem tähelepanu sellele, kuidas neid laene kasutatakse ja kas nad tagasi makstakse. et erinevalt grantidest laenude puhul me oleme väga huvitatud ju nende tagasimaksmisest. nii et meil on väga põhjalik seiresüsteem, mitte ainult projektide tehnilise rakendamise osas, vaid ka projektide võimekuse osas võetud laenud tagasi maksta. me oleme selle üle üsna uhked ning äh, leiame, et see on osa äh, lisandväärtusest võrreldes grantidega, sest grantide puhul on järelkontroll märksa keerulisem kui laenude puhul. sest laenude puhul laenusaaja peab olema valmis laenuandjale tagama juurdepääsu olulisele informatsioonile, mis võimaldaks laenuandjal veenduda, et laen tõesti tagasi makstakse. nii et selles mõttes me distsiplineerime projekti osalisi äh, projektides, mis äh, toimivad laenurahaga. mis puudutab apellatsioonimehhanismi, siis niisugune mehhanism on olemas. ning äh, ma võiksin viidata loomulikult meie veebileheküljele, kus meil on olemas põhjalikumad andmed selle kohta, see mehhanism meie hinnangul on väga põhjalik ja tõhus. mis puudutab reitingute küsimust, siis see on keeruline küsimus ja väga tundlik, iseäranis täna me teame, kuidas Eurotsooni projekt, eh, probleemid mõjutavad riikide reitinguid ning me näeme, kuidas siin on vastastikused seosed. ja probleem on loomulikult ka reitinguagentuuride rolliga ning teiseks reitingute tõlgendamisega. reitingute tõlgendamisega, mis antakse konkreetsetele projektidele või ettevõtjatele. aga lõppkokkuvõttes meil siiski on vaja kuidagi määratleda krediidivõtja usaldusväärsust see on natuke nagu demokraatia. selles mõttes, et tegemist on, ei ole väga hea süsteemiga, aga meil midagi paremat ei ole. ja seetõttu me seda projektvõlakirjade puhul kasutamegi, nagu ka teistes valdkondades. ma usun, et ma vastasin nendele küsimustele, millele mina oskaksin vastata ning nüüd härra Päret saab PIB-d puudutavatele küsimustele vastata. Sure that... demokraatia on vähemalt süsteem, mis äh, on võimeline vastutama, aga reitingute puhul ma ei ole kindel, et see nii on. võtan need küsimused algusest peale järjekorras. härra Grosch küsis, kas on vaja muuta ka avaliku hanke reegleid. praktikas võib täheldada, et äh, aja jooksul on toimunud selge areng. toimub pidev äh, suhtlemine turgude, erasektori ja avaliku sektori vahel ning see dialoog on üsna mõistlik areng. teisalt, kui nüüd vaadata, mida tööstus ja erasektor meile ütleb, siis nad ütlevad, et ei ole vaja luua ühtset Euroopa PPP seadust, sest praegune süsteem toimib, äh, küll mitte perfektselt, aga toimib erinevused liikmesriikide vahel nii eesmärkides kui tavades kui turgudes on piisavalt suured, tagamaks dünaamilist evolutsiooni, selle asemel, et leida mingisugune ühtne lahendus. nagu ma juba varem näitasin, kui, kui vaadata äh, PPP arengut Ühendkuningriigist Hispaaniasse, Prantsusmaale, nüüd ka Saksamaale, siis võib näha, et on kohaldatud erinevaid mudeleid, iga turg on õppinud äh, teistelt turgudelt ning on saanud kasu nii positiivsetest kui ka negatiivsetest kogemustest teistel turgudel. Äh, ehk siis selline evolutsiooniline lähenemine on olnud tegelikult kasulik. kui nüüd vaadata seda üldist küsimust, milline on PPP suurem mõju, El, härra El Kadraui küsis seda, kui vaadata investeerimistaset, siis äh, see äh, kogu investeeringute maht on, äh, on õigustatud meie institutsioonide ja riikide vajadusest ning kui me vähendame ühes eh, eh, tsoonis investeeringuid, siis ei tähenda, et siis tähendab seda, et teised, teisel pool need investeeringud jällegi suurenevad. PPP on eh, taganud nüüd ka teatud rahastamise taseme tingimustel, mis pannakse paika juhtumipõhiselt li-, liikmesriikide sees. ma arvan, et meil on võimalus meil oleks mõtet rääkida pikemalt isegi teie murest, et PPP tähendab seda, et ava-, erasektor võtab kõik riskid enda kanda, avalik sektor, vabandust. raske on näha, miks ükski riigikontroll või avaliku sektori institutsioon peaks nõustuma sellise struktuuriga PPP süsteemi üks kasulik aspekt on veel see, et riigikontrollid on väga põhjalikult kogu materjali läbi vaadanud. seega meil on päris palju tõendipõhiseid tulemusi, millega saab tõestada, et palju paranenud on olukord näiteks projektide maksuvuses, äh, valmimise ajas ning ka riskide äh, kandmises härra Kraamer viitas siin äh, La Manche'i alusele tunnelile, äh, ta väitis, et see on PPP, aga tegelikult seda ei äh, lo-, projekti ei loodud PPP-na, see pidi olema puhtalt erarahajal põhinev projekt. naljaga pooleks võib öelda, et see on meie reisijate kõige edukam investeering üleüldse läbi aegade, kuigi äh, võib-olla investeerimispankade poolne investeering sellesse projekti olnud kõige edukam. proua Maisner ja küsimus, kas Saksamaa on piisavalt ära kasutanud PPP turgu? tuleksin tagasi siin keskse teema juurde Ri. Saksamaa riiklikud liidumaade ja kohalikud omavalitsused on lähenenud erinevalt. riiklikul tasandil on PPP raames vähe ette võetud, aga liidumaades ning kohalikes omavalitsustes on PPP-d palju rohkem ära kasutatud kui teistes sarnastes liikmesriikides. selles valikus ei ole midagi otseselt halba või head, see toimib lihtsalt Saksamaa äh, kontekstis kõige paremini. midagi sarnast võib näha ka Hispaanias, Ühendkuningriigi lähenemine on hoopis teistsugune see, et meil on paindlikkus ja mitmekesisus, siis see võimaldab ka, tagab ka valikuvabaduse avalikule sektorile. Nad kogu aeg otsivad paremaid lahendusi sellele probleemile. JTI-d jätkuvad tõesti, see on üks eraldi PPP vorm kus jagatakse kulusid ja ka riske, selle asemel, et jagatakse tulusid. me räägime siin ju transpordikomisjonist täna ning tuleb rõhutada ka PPP-ga kaasnevat innovatsiooni. see on sisse kirjutatud ka transpordi valgesse raamatusse, seega igasugune äh, teadustöö teadustöö infrastruktuur ja nii edasi ja nii edasi, see kõik kuulub JTI-sse. Äh, teaduse ja ettevõtluse peadirektoraadid toetavad ka PPP-sid äh, innovatsiooni edendajatena ning mei-, meie toetame seda samuti ja lõpetuseks härra Kraameri küsimus selle kohta, et kas on tehtud selline öö, äh, mõttetu öö, äh, rumal kokkulepe era- ja avaliku sektori vahel, ehk siis et kahjulikke projekte öö, äh, viib läbi avalik sektor ja kasumlik erasektor. minu arvates see nii ei ole. ma arvan, et avalik finantssektori eh, institutsioonid isegi riikides, millel on kõige kõrgem krediidireiting, ei suuda kõiki investeeringuid enda kanda võtta. teisalt on meil kapitaliturud euroalal ja ka mujal, mis on äh, väga tugevad, meil on äh, suured pangad, seega meil on võimalus kasutada mõlemaid ressursiallikaid, kui on kokku lepitud äh, ka riskide kandmise jagamises nii on ka toimitud. me oleme näinud, et vähemalt neli või viis riiki on loonud juba vägagi küpsed PPP turud. Pran-, äh, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Poola, naabruspiirkonnas ka Türgi on ka hakanud aktiivsemalt tegutsema PPP valdkonnas. lihtsalt seetõttu, et äh, äh, neil on lihtsam saavutada seda, mida nad muidu saavutada ei su-, suutnud seega PPP on väga oluline investeerimisvahend. suur tänu, neli kõnesoovi on veel, annan teile kaks minutit. ma tean, et et parlamendis kõik ütle, kõik ütlevad, et jaa, et, et juba varem öeldi, aga ma kordan selle ikkagi üle, aga ärge teie nüüd hakake üle kordama seda, mida varem juba on öeldud. härra Kantsjon aitäh. praegu on tähtsam hetk kui iialgi varem ähm, mõista, millega täpselt tegeleb EIP. sooviksin keskenduda ühele faktile. aastani kaks tuhat kakskümmend on meil kolmkümmend kaks miljardit äh, transpordile ja viiskümmend äh, kokku infrastruktuurile niisiis viiskümmend transpordile ja viiskümmend infrastruktuurile, millest kolmkümmend kaks äh, transpordile. kui me nüüd paneksime selle raha kuskile fondi, kus on võimendusmehhanismid ja nii edasi, siis kui palju infrastruktuurile seda raha jääks? kui see raha niimoodi saadaval ei oleks. meil on vaja mingisugust kindlat garantiiga süsteemi. kui meie ei saa katta viis, viit protsenti investeeringutest, siis meil on vaja mingisuguseid, mingisugust omakapitali ikkagi lõppkokkuvõttes, sellepärast et vastasel juhul ei õnnestu erasektori investeeringuid juurde meelitada. praegu on näha, et see programm kestab kahe tuhande neljateistkümnenda aastani nii-öelda katseprogrammina. aga öö, kuidas oleks selle otseosalemisega ikkagi? aitäh, mul on öö, kiired küsimused, kõigepealt selle struktuuri kohta. ma mõistan, et on reitingu raport olemas ja investorid on valmis investeerima ähm, siis, kui kohustused on täpselt paigas teiseks, äh, paljud äh, kogu ettevõtmisega seotud inimesed on äh, finantstaustaga, ähm, esindavad finantsorganisatsioone, kes võiksid ähm, asja vastu huvi tunda. edasi, PPP varem bilansis ei kajastunud. Eurostat aga tegeles selle asjaga kuna need asjad vanasti bilansis ei kajastunud, siis see tähendas seda, et tegelikult äh, avaliku sektori asutuste võlakoorem äh, kasvas. ja veel tahaksin teada, kuidas projekti võla, võlakirju saaks äh, ära kasutada siin, kas teil mingisugused prioriteedid ja eesmärgid on ka tähtsusjärjekorras? kolleeg Düran. suur tänu, austatud esimees, esimene küsimus ja ma ei korda varasemaid küsimusi ekspertiisi läbiviimise hind seoses PPP projektidega ning projektide rakendamisega, kas see on, arvestatakse lõpuks projekti kulude sisse, sest tegi, tegemist on minu hinnangul üsna oluliste kuludega. teiseks, missugustes projektides on meil tegemist olnud ebaõnnestumisega missugused on ebaõnnestunud projektid EIB puhul ning lõpuks kriteeriumid, valikukriteeriumid, nendest on meil räägitud väga vähe. keskkonnakriteeriumid kõigepealt. jah, tõesti, teatud eesmärgid tulevad, tulenevad meil seadusest ja seaduse kehtestame meie. tõesti, see kõik peab paika, aga siis peate teie läbi viima oma hinnangu. ja kuidas te täpselt teete seda, kuidas te nüüd hindate näiteks projekti mingi uue kiirteelõigu ehitamiseks? arvestades sellega, et et, et see on ju seotud alternatiivsete võimalike transpordivõimalustega ja te, te nii-öelda tõstate keskkonnakahjusid ümber ühest kohast teise, et see ei ole ju puhtalt tehniline küsimus, millele te hinnang, hinnangut annate siin. aitäh, lõpuks äh, härra Rikki. tänan, austatud esimees, kaks küsimust, äh, kaks täpsemat küsimust. üks äh, projekti võlakirjade, teine PPP kohta. projekti võlakirjade osas, kas on meil olemas mingi standardlahendus või töötatakse iga projekti raames välja sellele ainuomased projekti võlakirjad? ning äh, kas on mingi, mingi süsteem, mis hüvitab äh, nende hindade või tariifide lahknevuse EIB-le? ning teine, PPP küsimus. PPP ei ole meil puhtalt ju investeerimisvorm, vaid on suunatud ka kasutusele ja sellest äh, tulenevatele, tulenevate tuluvoogude jaotamisele. ning kas arvestatakse ka seda, vastavate poliitiliste otsuste tegemisel investeeringute osas? ning teiseks, kas on meil olemas Euroopas mingi ühtne kord PPP-de osas? et kuhu näiteks meil need kulud kirjutatakse raamatupidamises Euroopas, kas on meil mingi ühtne tava kas need lähevad konkreetsetele osalistele, avalikule sektorile, erasektorile, kuidas see, see jaotatakse? üsna oluline küsimus. suur tänu, härra Kreenkuur, kas te soovite alustada ja siis härra Pärru saab äh, sõna edasi? aitäh, esimees! võtan siis ette need küsimused kõigepealt, mis ei ole otseselt seotud PPP-ga. Äh, härra Kantšan, see võimendustegur jah, see on keskne põhjus, miks me soovime just nimelt neid finantseerimisvahendeid kasutada. ma pean samas aga ütlema, et äh, see võimendustegur on väga väärtuslik num-, väga, väga muutuv number, kõik sõltub sellest, millise finantseerimisega on tegemist, kas on tegemist projekti võlakirjadega, kas on tegemist mingisuguste tagatistega, mida antakse ehk see protsendi tõus ei ole iialgi samasugune, see võimendumine ei ole iialgi samasugune. see mudel, millele teie viitasite, investeerimisfond siis, tegelikult selle kohta meil teatud öö, äh, kogemused juba on, see on see, mida teie nimetasite, see on infrastruktuuri investeerimise fond. ma Äh, nägin küll jah, et te kõhklete, aga ärgem unustagem, et nende instrumentide tulemusteni jõudmine viib, võtab aega, äh, tulemust ei saavuta üleöö. ja samas on sellistest vahenditest väga suurt abi. edasi, järgmine küsimus. Äh, saadik, ah, kuidas oleks võimalik sularaha projekti võlakirjadesse meelitada? ise küsisite, ise vastasite. projekti võlakirjade kohta ma ju ütlesin, et nende kaudu just püütaksegi ligi meelitada sularaha sealt, kus see olemas on, pean siinkohal silmas eelkõige institutsionaalseid investoreid ehk äriühinguid, kes investeerivad. Nendele antakse võimalus investeerida nendesse võlakirjadesse. Te rääkisite ka seda, et et kakskümmend kakskümmend on jah, innovatsiooniga seotud. see on muidugi väga tähtis punkt. aga need investeeringud ei piirdu sugugi ainult transpordi väliste asjadega infrastruktuuris. transport on väga oluline, ka transpordiviisid, liigid ja nii edasi. proua Durand, teie küsisite kulude hinna kohta. jah enamikel juhtudel see, need eh, eksperttasu eh, kulud lähevad sinna üldkuludesse kirja, ainsaks erandiks on Jaspers. Jaspers on lihtsalt kohe alguses peale mõeldud pakkuma uutmoodi teenust liikme, uutele liikmesriikidele, et nad saaksid kasutada struktuurifondide vahendeid aga põhimõtteliselt need, need kulud on tõesti nendes üldkuludes kirjas ja viimane asi, mida ma soovisin puudutada, see oli ka proua Türani küsimus äh, keskkonnakriteeriumide kohta. võite olla täiesti kindel, meie peame neid ääretult olulisteks tõestuseks on asjaolu, et me oleme pidanud väga põhjalikke konsultatsioone muuhulgas parlamendiga eh, meie keskkonnapoliitika osas, eh, selle osas, milliste keskkonnakriteeriumide järgi me hindame projekte. Eh, kogu dokument on saadaval ka meie koduleheküljel, see on muidugi väga keeruline ja pikk dokument, sest keskkond, nagu te teate, ei ole kaugeltki mitte lihtne ähm, valdkond, aga kõik see on absoluutse läbipaistvuse huvides, seda ma tahtsin väga selgesõnaliselt äh, rõhutada, sama oleks eh, kindlasti tahtnud rõhutada ka president Meistad, see on temale väga südamelähedane, lähedane teema. ta tahab, et meie pank oleks läbipaistev, ehm, selge oma töös. ja et meie eelarve Mm, vastaks kõikidele kohtu ja parlamendi eh, nõu-, nõuetele. ja ärgem unustagem, et meie tegevuse üle valvavad kahekümne, eh, kakskümmend kaheksa nõukogu liiget, üks igast liikmesriigist pluss komisjon. Nemad annavad õnnistuse absoluutselt igale projektile ja, ja komisjoni keskkonnaküsimuste peadirektoraat vaatab üksipulgi läbi iga projekti, enne kui sellele kinnitus antakse. aitäh, ehm, kõigepealt ehm, saadik Kantšeni küsimus oma öö, ehm, kapitali kasutamise kohta Euroopa ühendamise rahastuga öö, seoses kindlasti PPP-l on tähtis roll Euroopa ühendamise rahastus eh, nii minevikus kui tulevikus. Eh, saadik Debaka ehm, küsimus bilansis kajastamise kohta. EIB on alati olnud nõndanimetatud viisakas agnostik. kui inimesed ähm, lähtuvad vaid, lähtuvad äh, ähm, nii-öelda sellest, kas bilansis on kirjas või mitte, see ei ole piisav mm, alus, tähtis on ikkagi, et projekt on adekvaatne. otsene küsimus oli, et kas projektid on bilansis kirjas või mitte vastus on selline, et need projektid peavad olema eh, siis eh, kas riikliku asutuse või eraäriühingu bilansis kirjas, nad ei saa rippuda kuskil eh, vaakumis ehk nad peavad olema kuskil kajastatud. vahel võidakse soovida jah, programmide käiku kiirendada ähm,, aga, aga see ei pruugi olla äh, ainukene põhjus PPP kasutamiseks. proua Durandile ma ütleksin, et meil jah, on olnud ka ähm, läbikukkumisi, aga samas suur äh, eh, ülekaal on ikkagi edukate projektide äh, poolel. kindlasti on väga oluline Ähm, ka liikmesriikide riigikontrolli roll, äh, kes on ähm, järelevalvet teostanud. kui nüüd on olnud mingisugune äh, vilets tulemus, siis me peame mõtlema, et äh, milles see viletsus seisneb. võib-olla ei ole saavutatud soovitud või, või eesmärgiks seatud rentaablust, tulusust. meie Ähm, eduna peame silmas seda, kas projekt tervikuna on ellu viidud ja kas see on andnud seda väärtust, eh, milleks ta üldse ähm, käima lasti. meie edu kriteerium ei ole see, kas üks või teine edu, üks või teine osaline on saavutanud, äh, ütleme, selle kasumlikkuse, mida ta eeldas saavutavat. härra Krammeriga Krammerile ütleksin, et, et võib olla selliseid projekte, kus üldsus ootab ühte või üldsuse ootused on üh-, ühesugused ähm, teatud projekti osas, finantsturgude ootused teistsugused. esitame küsimuse, kas äh, näiteks tunnel La Manche'i väina all, kas see on parendanud ühendust Ühendkuningriigi ja mandri vahel ja nii edasi kindlasti ta on ju ähm, parendanud seda ühendust. nii et äh, siin ma tõin esile erinevaid äh, nüansse, aga ma ei saa öelda, et meil oleks muljetavaldav äh, nimekiri täiesti väljapaistvatest läbikukkumistest. aitäh! vaid üks ähm, kommentaar Canterbury leping on võib-olla probleemiks selle ähm, tunneliga seoses, võib-olla tuleks seega Canterbury leping ümber vaadata. ja äh, tekib küsimus, et kas Saksa rong saaks sõita ka seal tunnelis ja nii edasi. no ühesõnaga, nüüd ma ütlen suur-suur aitäh investeerimispanga äh, esindajatele, see oli üks ütlemata kasulik mõttevahetus, nagu te nägite, saadikud on vägagi huvitatud kogu sellest teemast. ma pean ütlema, et äh, oli tuntav teatud äh, usaldamatus finantssektorite ja pankurite suhtes, aga meie peegeldame ju oma valijaskonda, kelle hulgas see usaldamatus on, nii et suur-suur aitäh, et leidsite aega siia täna hommikul tulla!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 Okay, colleagues. The next item on the... hea küll, kolleegid, meie järgmine päevakorrapunkt käsitleb eh, riigiabi meresadamatele. see uurimus käivitati möödunud aastal, idee oli veenduda, kas riigiabi reeglid sadamatele on piisavad või kas oleks vaja mingisuguseid konkreetsemaid reegleid Euroopa Liidu tasandil ähm, ähm, sadamatele, meresadamatele antavat riigiabi kohta? härra Van Roy on ähm, kogu selle töö teinud, ta võttis istet juba minu kõrval, annaksin äh, viisteist minutit aega ülevaateks. kindlasti ma jätan aega ka küsimusteks, aga teate küll seda väljendit merenduses dog watch ehk kõige hullem valvekord või kõige viletsama ajaga valvekord ja just nimelt see on see raporti esitamine vahetult enne jõulupuhkust English, but I'm going to make my presentation in Dutch, uh, which is my native uh, language. ma räägin hollandi keeles, see on minu emakeel. austatud esimees, daamid ja härrad. suur tänu mind siia kutsumast. esinemast teie komisjoni liikmetele meie uurimuse kokkuvõtetega tegemist on üsna lühikese uuringuga riigiabist meresadamatele või väikese mahuga uuringuga. tundub, et minu mikrofoniga on mingi probleem, ma kasutan esimehe mikrofoni nüüd edasi. tahaksin rõhutada kahte asja. esiteks, riigiabi on väga lai mõiste ning seetõttu peaksin alustama kõigepealt eh, esimese diagrammi või slaidiga. niisiis, riigiabi väga lai mõiste. selle alla jääb terve hulk erinevaid teenuseid ja taristuliike. ning eh, meie vaatasimegi, mis taristutele, mis riigiabi antakse. see on väga oluline edasise analüüsi mõistmiseks. teine asi, mida meilt küsiti või sooviti, oli, et me analüüsiksime selgelt konkurentsivõimet lõunapoolsete ja põhjapoolsete sadamate lõikes ning ka seda, kas riigiabi mõjutab konkurentsiolukorda Euroopa Liidu põhja, põhjas ja lõunas asuvate, põhjaosas ja lõunaosas asuvate sadamate vahel. riigiabi alates üheksakümnendatest juba on olnud märkimisväärne. ma mäletan uuringut, mis viidi läbi komisjoni peadirektoraadi poolt vist üheksakümne teisel aastal juba, ma ei, ma ei mäletagi, mis peadirektoraat see täpselt oli tookord ja ka parlament on näidanud märkimisväärset huvi üles selles küsimuses, ent mingit suurt algatust meil siiani veel sõnastatud ei ole meresadamate osas, sest tegemist on keerulise valdkonnaga. ent samas on tegemist valdkonnaga, mis on äärmiselt oluline riigiabi puhul meie meresadamate toimimisele ja meie vastavate valdkondade ettevõtjate konkurentsivõimele ma alustaksin nüüd sellest, et lisandan meile lühidalt tausta, mis on seotud meresadamatega riigiabi valdkonnas, sest et oleks selgem, millest me räägime ja siis ma räägin uurimuse järeldustest ja soovitustest. kui te vaatate seda graafikut, mis ekraanil on, siis te näete üleilmastumise mõju. mida see tähendab? me näeme siin erinevusi kasvu vahel maailma kaubanduses ning äh, erinevat, ning SKT vahel. me näeme, et viimase kümne aasta jooksul on üleilmastumine märkimisväärselt edasi läinud ning äh, nõudlus meresadamate teenuste järgi on suurenenud, sellepärast et kaubad kaubandus on suurenenud üle kogu maailma, nii import kui eksport millest, millest üheksakümmend protsenti toimub meri, meritsi. ja seetõttu on kasvanud nõudlus vastavate taristute järgi ehk meresadamate järgi. ning vaja on suurendada vastava taristu mahtu ning nii ähm, ratsionaalselt mõeldes me näeme, et meresadamad on äärmiselt olulised selleks, et meil oleks võrdsed tingimused tagatud eri tootjatele ja konkurents ei moonutuks. seetõttu ongi huvi nii suur riigi abi vastu ja avaliku rahastamise vastu meresadamate arengus. oma ettekande käigus loodan, et õnnestub selgitada miks me veel piisavalt kaugele selles valdkonnas jõudnud ei ole. järgmine slaid, palun. nii, mida me sellel slaidil näeme? räägime üleilmastumisest ja selle mõjust. me näeme, et eri segmentides kaubaveod, mis läbivad meie meresadamaid, näiteks konteinerkaubaveod, on viimastel aastatel kõige olulisem kasvuvaldkond sadamateenustes. konteinerkaubandus meresadamate jaoks on väga lihtne pakkuda, kui me räägime puistplastist või muudest plastiliikidest, äh, siis me räägime tervest kompleksist täiendavatest seadmetest, mis on vajalikud sadamas, aga konteinerite puhul see vajalik ei ole, sellepärast et konteinerid saabuvad äh, sadamasse vahetult ja laaditakse lihtsalt laevale ning sõidavadki laeval minema. täpselt samuti toimub see nii Hiinas, Euroopa Liidus kui Ameerika Ühendriikides, kus igal pool konteinerkaubaveod on märkimisväärselt suurenenud oma mahult. kasv maailma kaubanduses on seotud nõudlusega konteinerterminalide järgi sest konteinerite segment turul on just see, mis on muutunud järjest olulisemaks paljudes sadamates. see nõuab märkimisväärselt investeeringuid. näiteks on vaja konteinervedudeks sobivaid laevu. ja siin võivad kulud olla sadu miljoneid ühe laeva peale ning nii merelt kui maalt vaadatuna on meil siin terveid kontserne tekkinud, kes nii mere, merel kui maal vastavaid teenuseid pakuvad konteinertaristu äh, osas. ning nende seisukohast on selles valdkonnas tegemist äh, märkimisväärse kindlusetusega. kui vaadata kogu seda teenuste ahelat ja nende soov ongi, et selgelt pandaks paika reeglid ja kokkulepped riigiabi osas, majandusliku ettearvatavuse osas ja nii edasi. edasi, ma mainisin konkurentsi põhja- ja lõunapoolsete sadamate vahel. järgmisel slaidil näemegi, spetsiifilisi teenuseid Maersk on üks suurimaid maailma firmasid, kes konteinervedu pakub, konteinervedusid pakub. Te näete rohe, rohelist ja oranži joont ning mm, vaadake, kui tihe see teenuste pakkumine on põhja pool ja me näeme, et lõunasadamatest on seda märksa vähem ja sellega on seotud siis see, et Märsk ja teised konteinervedude pakkujad äh, vaatlevad Euroopat äh, kahe eraldi nii-öelda basseinina, põhja- ja lõunabasseinina. miks see nii on? sellepärast, et et äh, nendes, ühes piirkonnas on vaja ühte ja teisest, teist tüüpi laevu ning vastavalt ka ühte ja teist tüüpi teenuseid. miks see omakorda nii on? põhjus on väga lihtne, ajaloolistel põhjustel põhjapoolsed sadamad on lähemal tööstuskeskustele ja logistikakeskustele kui lõunapoolsed sadamad. kui me võtame Hiina, siis oleks äh, mõistlikum loomulikult ju Hiinast vedada asju kuskile Geneevasse, äh, Gen-, äh, Gen-, Genoasse või muudesse näiteks Lõuna-Itaalia sadamatesse ja sealt rongi, rongiga edasi vedada aga kui me need arvestused teeme, et suur konteinerlaev võib võtta peale kuni viiskümmend tuhat konteinerit ja konteinerrong ähm, äh, võib vedada umbes kaheksakümmend konteinerit, siis oleks meil tohutult neid ronge vaja selleks, et kõik konteinerid, mis ühel laeval saabuvad, sadamast ära vedada, mis tähendab, et meil tekib ummik lõuna-põhja raudteedel ning see on üks põhjuseid, miks konteinerid veetakse kohe Põhja-Euroopasse. teine nüanss puudutab raudteetranspordi usaldusväärsust. laevandusteenuste ostjad kasutavad seda, et laevadega saab kogu korraga tuua väga palju konteinereid ning et, et kuna tegemist on nii-öelda mastaabi efektiga, siis on siis on võimalik kõik need konteinerid korraga kuluefektiivselt vedada Põhja-Euroopasse. tagajärjeks on see, et erinevate eh, sadamate teeninduspiirkonnad on jäänud üsna stabiilseteks viimastel aastatel. siin suurt midagi muutunud ei ole. ning eh, on toimumas, on mõnes mõttes niisugune lahing põhja ja lõuna vahel. seal, kus eh, need kaks teeninduspiirkonda kattuvad mingil määral. aga see kattuvuspiirkond omakorda on suhteliselt väike. hiljuti viidi läbi meie analüüsile sarnane analüüs Rotterdamis ning jõuti sarnastele tulemustele. et see kattuvuspiirkond võiks olla niisugune konfliktiala Põhja ja Lõuna sadamate vahel, aga see on oma ulatuselt suhteliselt piiratud ala kui me vaatame kartesiaanlikult nii-öelda loogikast lähtuvalt neid küsimusi, siis võiks ju mõelda, võiks hakata küsima, kas riigiabi sadamatele läheb rohkem lõuna- või põhjasadamatesse. et kui see riigiabi oleks erinev, siis tõenäoliselt oleks erineva suurusega ka need teeninduspiirkonnad, aga seda meil uuringust ei nähtu nii et sisuliselt suurt konkurentsi põhja- ja lõunapoolsete sadamate vahel ei ole. näiteks kui me võtame Antwerpeni, Rotterdami või Hamburgi ja või Dunkirki või Valencia või Genoa, Marseille, siis äh, suurem konkurents on lähestikku asuvate sadamate vahel kui eri basseinides asuvate sadamate vahel kui ma konkureerin oma naabriga, kes asub minust kolmkümmend kilomeetrit eemal, siis on mul vaja väga selget teadmist äh, selle reeglitest, mis on muuhulgas seotud riigiabiga, selleks et ma saaksin mõistlikult oma investeeringuid teha. ma pean teadma, mida minu riik teeb selles valdkonnas, millistel tingimustel saan ma riigiabi selleks, et taristut rajada. järgmine slaid ning järeldustena võiks öelda, et konteinerveod on olulised, need annavad meile juurdepääsu maailma kaubandusele. konteinerveod tähendavad äh, suurenevat üleilmastumist, suurenevat nõudlust sadama taristu järele ning see nõudlus omakorda tingib vajaduse läbipaistvuse ning võrdsete tingimuste järele meresadamate töös nüüd jõuan oma ettekande teise osa juurde, mis puudutab riigiabi ennast. järgmine slaid, palun. see näitab meile projekte kahe tuhande üheksanda aastani tagasi võetuna seoses meresadamate teenuste mahuga oma ettekandes olen rääkinud praegu konteinervedudest. aga sadamates on eri tüüpi taristud. meil on reeglina avalikult kasutatav taristu sadamas, nagu näiteks äh, dokid, ühendused äh, raudteedega ning see on paljudele kasutajatele avatud taristu ning samuti lossimine, laevade lastimine, terminalid, need kaks tüüpi põhiliselt, põhilist taristut. ning samuti kraana raudteed. ja kolmas liik investeeringuid nõndanimetatud pealisehitusse kraanad, mitmesugused äh, lossimis, lästimisvahendid. nii avalikud kui ka konkreetsete kasutajate omad, pealisehitus. ja riigiabi on võimalik anda kõigile nendele kolme liiki taristuprojektidele. nii paljude kasutajate, ühe kasutajate, ühe kasutaja projektidele ma ei ütle, et see alati on lubatud, aga see on võimalik põhimõtteliselt. järgmine slaid, palun. kuidas on riigiabi reguleeritud Euroopas? ma ei ole jurist. ma peaksin võib-olla olema, aga ma olen paraku majandusteadlane. võib-olla kahjuks. ja seetõttu ei saa ma teile nüüd pädevat õiguslikku definitsiooni muidugi anda selle saamiseks peaksime pöörduma pädevate inimeste poole. aga igal juhul artikkel sada seitse Euroopa Liidu toimimise lepingus, varasem artikkel kaheksakümmend seitse, seal on kolm lõiget, esimene lõige ütleb, et eh, annab meile riigiabi definitsiooni, riigiabi, mis ei ole ühitatav ühisturuga või siseturuga. lõige kaks räägib avaliku sektori rahade ülekandmisest või kasu-, kasutusse andmisest ja rõhutab, et siin peab tegemist olema eelisega ettevõtjale, mida ettevõtja ei oleks saanud, kui ei oleks seda riigiabi antud. ning keelatud riigiabi on siis riigiabi, mis on diskrimineeriv ja võib moonutada konkurentsi ning see konkurentsimoonutus võib omakorda mõjutada liikmesriikide vahelist kaubandust. see viimane lüli ahelas loogiliselt, vähemalt mittejuristile, tähendab seda, et artikkel sada seitsme, artikli sada seitse kohaselt on, räägime me riigiabist üksnes seoses liikmesriikidega mitte aga laiemalt kogu maailma osas. ning tagajärjeks või järelmiks on siin, ja siin on veel muide kaks lõiget, need on de jure volitusnormid, mis lubavad anda riigiabi loodusõnnetuste ja katastroofide koha, korral ning täiendavad volitusnormid veel kaalutlusõiguse alusel rakendatavate meetmete kohta. et näiteks äh, delegeerida võib teatud asju siis, kui on tegemist mingi valdkonna või tegevusega, mis kujutab ennast huvi tervele, mis on ühenduse ühistes huvides ja teenib neid. nii et lõige üks annab meile kolm või neli erinevat faktorit mis ähm, mängivad kaasa riigiabi määratlemisel lubatud või keelatud riigiabine ning äh, siis äh, lõiked kaks ja kolm ja neli äh, käsitlevad meil seda küsimust edasi. probleem erialainimestega seoses on selles, et lõiked kaks ja kolm kui me hakkame rääkima komisjoni pädeva teenistuse poolt läbiviidavast hinnangust selles osas, kas tegemist on lubatud või keelatud riigiabiga, siis see komisjoni arvamus võib muutuda ajas ja kui nii et meil ei ole siin tegemist niisuguse selge praktikaga, mis oleks üks-ühele kohaldatav uutele juhtme, juhtumitele. ning see ongi kokku, lühidalt kokkuvõetuna paljude poliitikakujundajate ja selles valdkonnas tegutsevate isikute seisukoht. mida meie siis siin oleme teinud? me oleme vaadanud teatud riike, koostanud nende kohta aruanded. Need riigid valiti välja sisemiselt, sisemise analüüsi põhjal, sest meil on palju niisugust äh, informatsiooni. ning lähtusime ka sellest, et oleks esindatud erinevat liiki meresadamad järgmine sadam, järgmine slaid räägiti meile eraldi, eri sadamaliikidest. ning huvitav on vaadata, kuidas erinevate sadamate töö on korraldatud. vaatasin mitmesuguseid riigiabi juhtumeid ning katsusin nendest teha üldisi järeldusi. rääkisin inimestega eri valdkondadest, eri tööstusharudest ja siis äh, selle ana-, nendelt kogutud info põhjal ja arvestades muud infot, tegime oma järeldused ja koostasime soovitused. aga nüüd sadamate töökorraldusest Euroopas, järgmine slaid palun. maailmapank on analüüsinud sadamate korraldust kogu maailmas laiemalt ning välja toonud neli eri tüüpi sadamaid. kõigepealt esimest tüüpi sadamad on avalikud sadamad, kus kõik, ähm, kogu teenus tagatakse avaliku sektori poolt. ning vaadates nüüd riigiabi küsimust, siis ma ei olegi kindel, et kas meil taolisele sadamale on õiguslikult äh, lubatud vormis võimalik riigiabi anda. ma ei tea, kas see on nüüd seotud sadama, sadamate liigitusega, aga meil on see, see lubatavuse küsimus seotud siseturuga. teine liik on siis sadamad, kus, äh, mida opereeritakse erasektori poolt. mis tähendab, et meil on taristu ja pealisehitus, mis kuuluvad äh, sadama korraldajale või või omanikule ja teenus ehk laadimine, lossimine, lastimine, lossimine tagatakse teenusepakkuja poolt või tellitakse näiteks riigihankega. seda sadamakorralduse liiki on suhteliselt vähe, aga see siiski esineb. edasi, viiskümmend kaheksa protsenti sadamaid äh, on niisugused, kus äh, sadam sisuliselt antakse operaatorile rendile ehk nii-öelda üüriperemehe sadamad. kus siis sadam ja sadamaala kuulub mingile reguleerivale asutusele või muule avalikul, avalik-õiguslikul asutusele või organisatsioonile, aga teenust pakub eraõiguslik operaator ning äh, riigiabist räägime me taolistes olukordades üsna sageli. ning äh, viimane vorm on puhtalt eraõiguslik sadam, mida praegu on ainult Ühendkuningriigis. ning äh, loomulikult siis seal me ei saaks otsekui anda ühisturuga kokku sob-, sobivat riigiabi. ning vaatame nüüd, millised olid meie järeldused võime siin järgmise slaidi vahele jätta ja lähme järelduste juurde. meie aruteludes poliitikakujundajate, otsustajate ja, ja vastava tööstusharu esindajatega sai selgeks, et meil on siin vajadus kiiresti selgitada riigiabi küsimusi komisjon on esinenud mitme teatega, aga praegu vaatasime komisjoni algatust, mis on suunatud läbipaistvus, läbipaistmatuse vähendamisele ning võrdsete võimaluste tagamisele eri sadamate vahel selles valdkonnas. soovimata paista eelarvamuslikuna peaksin nüüd ütlema, et riigiabi osas on edasiliikumine olnud väga aeglane. ilmselt osaliselt sellepärast, et kaasatud on mitmed eriteenistused, mille seisukohad äh, nendes küsimustes, mitmed eriasutused, mille äh, seisukohad on äh, olnud erinevad, näiteks peadirektoraat Moon vastutas riigiabi eest meresadamatele kuni kahe tuhande kümnenda aastani, edasi läks asi komp peadirektoraadile, nemad said eh, nii-öelda selle, selle küsimuse juht peadirektoraadiks sellest ajast alates. ning eh, nad on uurinud riigiabi küsimust märksa põhjalikumalt viimasel ajal, kui meie isegi oma uuringus tegime ja kavatsevad välja tulla omapoolse algatusega, omapoolse ettepanekuga ning huvitav on märkida ja seda tuleb märkida praegu, et olgugi, et mitme aasta vältel on tekkinud mulje, et lõunapoolsed sadamad on saanud endale kuidagi eelise tulenevalt riigiabist, mida neile antakse võrreldes põhjapoolsete sadamatega. ja meil ei ole õnnestunud neid andmeid kinnitada oma uuringus, aga me oleme uuringus näinud, et liikmesriigid võivad olla rohkem kaasatud oma sadamate töö korraldamisel lõunapoolsete sadamate puhul, aga kui me vaatame riigiabi andmise kriteeriume, siis eh, me ei, ei leidnud eh, sellele seisukohale siin mingit kinnitust. isiklikult võin öelda, olles selle uuringuga seotud olnud, et ma ei usu, et meil on võimalik välja tuua mingi selge erinevus põhja- ja lõunapoolsete sadamate vahel riigiabi perspektiivis. järelduse teine punkt. arvestades suuri erinevusi selle sektori sees ning lisandväärtust majanduslikult, on väga raske siin midagi saavutada nii-öelda kõva õiguse aktidega. see on meie peamine järeldus siin rääkides eri taristuliikidest komisjon üritab neid täpsemalt määratleda, aga see on väga keeruline. sest kui me neid eri liike täpselt ei määratle ja ei reguleeri riigiabi nüansse seoses nende liikidega, siis on probleeme väga raske lahendada. ma toon teile näite ühest konkreetsest juhtumist, mida me uurisime Ventspilsist. Ventspilsi sadam. kui meil on mingi muul, siis sisuliselt see kuidagi meil kommertsalustel pakutavat lossimis-lästimisteenust ei ei, vahetult ei aita, aga samas ilma selle muulita oleks väga raske korralikult läbi viia, korralikult tagada neid teenuseid. ja minu järgmine slaid on meie soovitused, meil on viis soovitust. esiteks ja, ja taaskord teen edasi hollandi keeles. meil on edasilükkamatult ja kiireloomuliselt vaja ja parlamendil on ka vaja teha koostööd eh, selle valdkonna inimestega ning eh, tulla välja algatusega riigiabi küsimuste selgitamiseks eh, meresadamate osas, tagamaks majanduslik ettearvatavus investoritele majanduslik kindlus tuleviku osas ning läbipaistvus. meie hinnangul oleks mõistlik parlamendil kaaluda siin kontsessiooni võimalusi. sest praegu kontsessioonid oleks käsitletavad siseturuga kokku sobimatu riigiabina. samuti peaksime vaatama läbipaistvusdirektiivi osas läbi viidud uuringut seoses meresadamatega, sest meresadamad, mille käive jääb alla neljakümne miljoni euro, ei pea praegu pidama eraldi arvestust oma avalik, avaliku sektori ja erasektori tulude vahel osas. ning edasi artikkel sada seitse räägib meil liikmesriikidest, see ei räägi kolmandatest riikidest samas aga kui me võtame Musta mere ja Vahemere, siis on ju selge, et, et seal tekib konkurentsimoonutus. kui me vaatame olukorda Euroopa Liidu sadamate vahel ühelt poolt ja kolmandate riikide sadamate vahel teiselt poolt. ning komisjon võib-olla WTO tasandil peaks katsuma selle küsimusega laiemalt tegeleda ning viimaks tahtsin teile tuua näite seoses Ventspilsi sadamaga ja meil on mitmed muud märkimisväärsed eh, nüansid veel, millega seoses, millest tulenevalt meie ütleksime, et Euroopa Parlament peaks võtma seisukoha, et eh, igasugune avaliku sektori osalusega investeering peaks eh, teavitatama komisjonile. esimees suur tänu, härra Alkandrin ja, ja proua Meissner ning härra Kraamer. aega meil palju ei ole, nii et palun pidage seda silmas, härra Alkandrin. Äh, suur aitäh teile lühidalt. suur tänu ka selle ettekande eest. ma lugesin ise diagonaalis selle uuringu läbi ma tean ise üsna palju Flaavi sadamatest ja mind hämmastas see definitsioonide puudus siin. definitsioonid on väga olulised, millised on erinevad sadamad ja infrastruktuur. sellele saab, investeeringutele saab siin läheneda mitmel moel. mõningad investeeringud on rahastatud avalikust sektorist, mõningad mitte Antwerpeni sadama puhul mainitakse teatud investeeringute puhul riigiabi, kuigi see tegelikult nii ei ole. meil oleks tarvis seda uuringut seega natukene parandada. aga teil on täiesti õigus selles, et erinevad tavad on ähm, palju, väga erinevad ähm,, samuti on erinevad ähm, riigiab-, riigiabi tavad. seda tuleb silmas pidada, kui me soovime luua kõikidele võrdsed võimalused. meil on ilmselgelt tarvis suuniseid, kõvad õigusaktid ei ole, on, on võib-olla kõige paremad. aga mul on esitada ka kaks küsimust selgitage, millised oleksid üldised põhimõtted, mis peaksid siin kehtima, võttes arvesse, kui erinevad sadamad meil on. süvendamine näiteks on üks teema, mida saab teha kas rannikul või ka rohkem sisemaal. teine küsimus puudutab suhteid kolmandate riikidega. Teie mainisite nii-öelda ohtu, et tekivad Põhja-Aafrikas hästi varustatud uued sadamad. ma olen isiklikult ka mõningad neist külastanud. ja veel viimane lause. väga keeruline on selle küsimusega tegeleda WTO tasemel, see on väga pikaajaline protsess, aga meil on vaja integreerida mõningad kolmandate riikide sadamad ja nende äh, taga asuvad maismaa-alad meie süsteemi me oleme teinud koostööd küll juba lennunduses, aga me peame seda laiendama ka laevandusse. me peame lõpetama kell pool üks, kui te tahate siin äh, lobiseda, siis palun, aga me lõpetame pool üks, olgugi et volinik on alles oma kõne poole peal. proua Maisner. tahtsin öelda õigupoolest, et äh, Wilhelmshaveni sadamat siin ei mainitud, olgugi et see ehitati, mina olen alamsaksist, pean seda märkima, et see ehitati Euroopa rahadega. teiseks, loomulikult peab paika, et konkurents äh, on olemas meil regionaalselt põhja ja lõuna vahel aga kuna vedude maht suureneb märkimisväärselt mereteedel, siis äh, Põhja-Saksamaalt pärit inimesena peaks, peaksime ütlema, et näiteks Saksamaal Wilhelmshafeni puhul on tegemist sadamaga, mis saab vastu võtta väga suuri laevu. ja Hamburg on näiteks piiratud oma sü-, süviselt, sadama süviselt. Ehm, kui me räägime riigiabist, siis on läbipaistvus hädavajalik ning võrdsust põhja ja lõuna vahel me kunagi täpselt ei saavuta, sellepärast et meritsi transport on odavam Põhja-Euroopasse. näiteks see, see võib olla kolmkümmend kuni seitsekümmend protsenti, see vahe võrreldes lõunaga. ning juhiseid on meil loomulikult või üldisi suuniseid on meil vaja, aga ühtset asja kogu Euroopale kasulikku mingit või, või asjalikku asja me siin välja töötada tõenäoliselt ei saa, ei saa, see meil ei õnnestu. Mihhail, kõigepealt me, me peaksime saama endale piisavalt aega, et oma küsimused ikkagi väljendada, aga sellest hiljem pikemalt sadamad toimivad meil praegu eraldi, näiteks meil ei ole Saksamaal ühtset poliitikat sadamate osas, meil on viis ministeeriumi, kes tegeleb, rahandusministeerium tegeleb tollidega, politseiga siseministeerium, kaitseministeerium ja äh, tegeleb äh, mereväega ja nii edasi ja nii edasi ning siis tulevad veel liidumaad, millel on oma erisused, näiteks ütleme, Hamburg, Alam-Saksi liidumaa Mm. näiteks äh, küsimuse Elbe jõe süvendamisest ja investeeringuteks sellele ja nii edasi, nii edasi. meil on vaja koostööd nii Euroopas kui ka siseriiklikult ning siin on ka häid näiteid välja tuua, ma ei tea, kas te uurisite seda. Paolo Costa käis siin Veneetsia sadama juht ning Veneetsia ja Trieste teevad koostööd äh, Puule Horvaatia sadamaga ja siis veel ühe sadamaga Sloveenias ning rakendavad lähenemisi, mis on võimalikult kiiresti rakendatavad. ning me võiksime kaaluda nende näidet, nendest näidetest eeskuju võtmisest mujal Euroopas. Mr Van Roy, would you like to answer some of the points? vahest vastate. Thank you very much. As far uh, I, I want to start suur tänu, alustan viimasest küsimusest, mis puudutab koostööd. mina isiklikult usun tugevalt koostöösse sadamate vahel, sest sadam on selline enesekeskne üksus. ta hoolitseb omaenda äh, siseasjade eest. kui on ühes liikmesriigis kümme sellist enesekeskset üksust, siis nad kõik soovivad raha oma projekti laiendamiseks. ma arvan, et valitsus peaks välja töötama väga selge sadamate poliitika, kõikidel liikmesriikidel seda ei ole. tuleb sundida sadamaid koostööle, kuidas seda teha? näiteks juhtimise tasandil. võib näiteks ühendada äh, sadama juhatused, nemad, neile see ei meeldi, sest see on nende huvide vastu, nende inimeste huvide vastu, aga meil on tarvis edendada koostööd sadamate vahel, Hamburgi ja Bremeni sadama vahel ja Rotterdam, Rotterdami ja Antwerpi Antwerpeni ja Brügge sadama vahel ja, ja nii edasi. sest me peame oma piiratud avaliku sektori fonde ju ratsionaalselt investeerima. liikmesriikide investeeringud sadamatesse ju vähenevad märkimisväärselt ja kui me supranatsionaalsel tasandil ei äh, ütle täpsemalt, millised peaksid olema sadamad, äh, kuidas need peaksid nad olema, kuida-, mida nad peaksid tegema, millised, milline peaks olema nende organisatoorne äh, ülesehitus, siis me ei jõua kuskile. teiseks. härra El Kadraoui. väga huvitav mõte on see Euroopa transpordiala, teil on täiesti õigus, WTO-s kulub selleks kümme aastat ja lõpuks ei lahendata ikka midagi. see võib olla tõesti üks potentsiaalne lahendus, ma toetan seda väga. suur aitäh! härra Van Roy, teie ettekande eest. Läheme nüüd edasi, loodetavasti volinik on juba kohal asepresident Kallasele on jäänud ainult nelikümmend minutit, sest koosolek peab lõppema kell pool üks. Mihhail, sinu argument oli täiesti mõistlik, meil on tarvis paremat äh, koosoleku struktuuri, kui meil tulevad inimesed siia rääkima, akadeemikutega on see jama, et nad räägivad pool päeva oma uuringutest sellele me olime eraldanud aga viisteist minutit ning nagu te nägite isegi, läks sellega natukene teistmoodi. komisjon ma teile seetõttu ka sõna ei andnud, aga võib-olla huvitab teid rohkem hoopis oma asepresidendi ettekande kuulamine. Mihhail, sul oli täiesti õigus, aga ma arvan ka, et tulevikus võiksime me olema, olla karmimad nende inimestega, kes tulevad oma uuringuid tutvustama. järgmine päevakorrapunkt. tere hommikust, asepresident Siim Kallas. me oleme viis minutit ajakavast maha jäänud, vabandust, meil on aega poole üheni. ja palun, sõna ongi teil. Thank you very much, Mr Chairman, Christmas. suur tänu, härra esimees jõulud lähenevad. aga on endiselt terve rida olulisi asju päevakorras. paljud auväärsetest saadikutest on kuulnud neid TNT selgitusi korduvalt. see aga loodetavasti ei tähenda, et see teema oleks vähem tähtis ma tutvustan teile nüüd üle vaadatud TEN-T suuniseid eh, ja Euroopa ühendamise üksust. Need võeti komisjonis vastu üheksateistkümnendal oktoobril ja otsustati eh, projekti võlakirjade algatusega ka algust teha. selle eesmärgiks on saavutada jätkusuutlik areng Euroopas, mis on meie tegevuse aluseks praegusel hetkel. võttes arvesse majanduskriisi, siis finantsressursside sihtpärane kasutamine on kriitilise tähtsusega ja see on mõlema ettepaneku südames. TNT äh, suunised ja Connecting Europe äh, Facility aitavad kaasa meil luua ressursitõhusat transpordisüsteemi, see vähendab äh, liiklusummikuid, aitab äh, ettevõtetel ära kasutada transpordisüsteemide potentsiaali ning aitab välja töötada ka innovatiivseid lahendusi transpordis. peale selle need kaks aitavad saavutada meil kakskümmend kakskümmend kakskümmend eesmärke, sest prioriteediks on keskkonnasõbralikud äh, ähm, transpordimoodused äh, nagu siseveeteed, lähimerevedu ning raudteed samuti aidatakse tõhustada transpordiettevõtete tegevust. see äh, Euroopa ühendamise rahastu tagab, et äh, Euroopa rahad et aidatakse rahastada transpordisüsteeme, millel on suur lisandväärtus. rahastu ja TEN-T suunised peaksid käima käsikäes liikmesriigid ei saa ühelt poolt ju paluda, et Euroopa Liit aitab rahastada nende territooriumil olulisi projekte, samal ajal kui kasutatakse ka Euroopa eelar- äh,, transpordi rahastamise kaarti mitmeaastast, aastase finantsraamistiku läbirääkimistel. seetõttu me oleme need kaks ettepanekut sidunud ning neid tuleks arutada üheskoos. ma tervitan teie komisjoni algatust töötada koos ITRE-ga. hädavajalik on saavutada suur konsensus selle, selles küsimuses ning me peame tagama ka, et Euroopa Parlamendi läbirääkimiste positsioon on tugev. nõukogu on juba alustanud intensiivset tööd TNT suuniste kallal. eduaruanne, mille koostas Poola eesistuja, põhjustas sisukad arutelusid kaheteistkümnenda detsembri transpordinõukogus. järgmine Taani eesistuja soovib jõuda ühisele positsioonile juuni nõukogus. Need läbirääkimised teatud peamistes elementides saavad olema väga rasked, siis ma loodan, et parlament on selleks hetkeks ka valmis euroopalikku aspekti nendes ettepanekutes kaitsma. Nende projektid peavad olema, peavad kaasama suurt Euroopa lisandväärtust, äh, koostoimimisvõive äh, ning seire on väga olulised. ma arvan, et me oleme ühel meelel, et me ei soo-, et me soovime vältida e-, projektide eelarve arutelusid, mis vähendaks Euroopa-poolset rahastamist ning seaks ohtu meie pikemaajalised projektid Euroopa rahastu on võtnud arvesse järgmist, järgmisi finantsperspektiive, siis siis TNT äh, äh, äh, tähtajaks on kaks tuhat kakskümmend ja kaks tuhat viisteist tuumikvõrgu suhtes on äh, arutelud liikmesriikidega juba käimas. põhivõrk äh, kaasab siis piiratud projektide arvu, millel peaks olema kõige suurem euroopalik lisandväärtus. me peame tegelema äh, puudulike ühendustega ida ja lääne vahel, fragmenteeritud taristuga ning me peame sihtpärasemalt investeerima. ehk siis me peaksime killustatusest jõudma võrgustikuni. selleks, et põhivõrk valmis saaks, teeb komisjon ettepaneku selle tugevdatud koridori lähenemise, millel oleks kõige suurem lisandväärtus. üks euro, mida kulutatakse ühes liikmesriigis, annab madalama tulemuse kui üks euro, mida kulutatakse koordineeritult mitmete liikmesriikide vahel. ning tuleb projektide puhul võtta arvesse üldisi liiklusvoogusid Need projektid võtavad rohkem ka äh, arvesse koostoimimisvõimet erinevate äh, transpordi äh, valdkondade vahel ning on, on paika pandud ka väga range ajakava tagamaks, et äh, need projektid õigeaegselt ka valmis saaksid. Äh, kaasatud on liikmesriigid ning äh, erinevad sidusrühmad, äh, mida ja kelle tööd juhib siis koordinaator. Need platvormid on sellised kerged struktuurid, mis tugevdavad praegu olemasolevat süsteemi ning lisabürokraatiat nad kaasa ei too. me teeme ette, äh, meie ettepanek on paindlik ja pragmaatiline, mitte selline, et, et et kõiki koheldakse ühtemoodi mõningad liikmesriigid on avaldanud juba kahtlust, see tähendab, et me peame edasi selgitama neid, seda, et need tulevased koridorid on koostöö ja äh, vahend, tagamaks, et investeeringud on koordineeritud ning äh, et Euroopa lisandväärtus oleks maksimaalne. Need TEN-T äh, koridorid ning ülejäänud prioriteetsed koridorid, nagu näiteks pudelikaelad ning puudulikud ühenduslülid, ja projektid nagu Cesar või EEMS e saavad piisavalt raha tagamaks, et äh, prioriteetsed projektid, millel on kõige suurem Euroopa Liit, äh, Liidu lisandväärtus, saavad kindlasti ka raha. kümme miljardit eraldatakse ühtekuuluvusfondist. Need kümme miljardit on kättesaadavad ainult äh, abikõlbulikele ühtekuuluvusliikmesriikidele, mitte kõigile ning kehtivad ka kõrgemad kaasrahastusmäärad. siit, sellest tuleneb lisatagatis abikõlbulikele liikmesriikidele, sest lisaks eraldatakse veel kakskümmend neli miljardit ühtekuuluvusfondist transpordiprojektidele TEN-T-s. see võimaldab ka erasektori investeeringuid transpordisektoris mis on praegusel raskel ajal väga oluline. me näeme ette kak-, et kaks miljardit võiks äh, äh, saada näit-, innovatiivsetest allikatest, nagu näiteks projektivõlakirjad. seda on tehtud koostöös Euroopa Investeerimispangaga, kes on äh, välja töötanud näiteks laenutagatisinstrumendid NT projektide jaoks, mis on olnud väga edukas. ootused on kõrged. komisjon on välja arvutanud, et need kolmkümmend üks koma seitse miljardit eurot võiksid luua sada nelikümmend kuni sada viiskümmend miljardit investeeringuid Euroopa põhivõrgustikus tänu sellele finantsvõimendusefektile. see rahastu peaks olema keskselt juhitud. TNT agentuur vastutab selle eelarve öö, äh, täideviimise eest. kui projekti äh, ettepanekud pole hästi ette valmistatud, siis rahastamist ka ei toimu. ma tahaksin tänada teid aktiivse osalemise eest Antwerpenis TNT päevadel äh, kahekümne üheksandal, kolmekümnendal novembril. TNT arutelud näitasid tõesti, et meil on vaja moderniseeritud ja tõhustamat, äh, tõhusamat ja sihtpärasemat TNT poliitikat, seeläbi saame me Euroopas ka põhjendada, miks on tarvis finantsraamistikus rahastada ka meie transpordiprojekte. seega olgem julged ja töötagem koos selle uue poliitika kallal. president Barroso teatus, teatas novembri täiskogul, milline on komisjoni tööprogramm kaks tuhat neliteist, kaksteist kuni neliteist. peamiselt üritatakse stimuleerida majanduskasvu ning töökohtade loomist, aga ma tutvustan teile ka meie peamisi algatusi transpordis me kavatseme välja tulla äh, paketiga puhta äh, energia alal ja seda suveks. Äh, see puudutab siis alternatiivsete kütuste kasutamist Euroopa süsteemides, nagu varemgi soovime me teha et, et teeme me ettepaneku juba ka neljanda raudteepaketi osas ennem kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõppu. siis tegeleme me siseturu avamisega infrastruktuuri eh, juhtide ja raudteeettevõtete eh, koostöö kallal tegutseme me ka ning eh, Euroopa üldiste veeremireeglite kallal samuti. Samut-, loomulikult on kõigepealt vaja see dokumendi ümbersõnastamine valmis saada. samuti on oluline küsimus reisijate õiguste, reisijate õigused ning lõpetuseks tahaksin ma selgelt välja öelda, et me kavatseme tähelepanelikult järgida, jälgida ka ühtse Euroopa taeva projekti ellurakendamist. kui seal tekivad viivitused, siis kavatseme me kohe välja tulla ka uute ettepanekutega, võib-olla õigusloomelistega. suur tänu tähelepanu eest! suur aitäh, härra volinik! üheksa saadikut soovib sõna ja aega on meil alla poole tunni. vabandust, mul on kümme sõnasoovi, aega alla poole tunni. kaks minutit igaühele ja ma lülitan teil lihtsalt mikrofoni välja. esimesena härra Grosch. aitäh, härra volinik meil on varem juba võimalus olnud rääkida üle-euroopalistest võrgustikest ning eh, Euroopa ühendamise rahastust. me oleme vägagi nõus teie ideedega eh, nendes küsimustes, meie fraktsioon on sellega nõus ja me oleme nõus ka teie lähenemisega. ainult üks asi on, eh, mida me sooviksime näha, partnerid keda on vaja lahenduste leidmiseks ja asja otsustamiseks. esimene samm on ju otsus komisjonis. kõigepealt teie peate võtma vastu finantseerimise otsuse, äh, volinike ähm, kolleegium peaks võtma vastu finantseerimisotsuse. ühtekuuluvusfondi osas meie jaoks on väga ähm, tähtis, et see niimoodi jääkski edasi muidugi nõukogu on meie jaoks väga tähtis. tähtis on, kuidas nõukogu praeguses finantskriisi olukorras oma prioriteedid seab, kuhu ta paigutab selle dossier. parlamendis on hästi palju neid mõlemat valdkonda arutatud. ja see teine aspekt, mida te kajastasite, seal ma olen ka teie prioriteetidega nõus ühtne Euroopa taevas on prioriteet, sellepärast et äh, kaks tuhat kaksteist on ju tähtaeg, kell kukub. ja ei tasuks äh, jääda ootama viimast kahekümne viiendat tunni. saadik Alcadrai. Een eh, spreektijd aan eh, mijn co-rapporteurs. Ik stel voor dat mevrouw Jala Sender eerst het woord neemt. aitäh annan oma kõneaja kaasraportöörile. proua Aiel, kaks minutit. aitäh, esimees. ja aitäh, said härra Kallas me toetasime teie ettepanekut esialgu meie fraktsioonis, ettepanekut selle valge raamatu osas. me ei räägi siin kaugeltki mitte nendest kahest määrusest tegelikult. me räägime nendest äh, nii-öelda Euroopa projektidest. läbirääkimised käivitusid ülimalt positiivselt. paraku nüüd tunduvad äh, äh, ilmnevad probleemid liikmesriikidega nüüd liikmesriigid on hoopis teist meelt. alguses oli see koridoride loogika väga kenasti äh, paigas, ehk võib-olla te selgitaksite äh, täpsemalt äh, seda küsimust, seepärast et siis me saaksime omapoolse strateegia paika panna. Euroopa ühendamise rahastu osas meil on kakskümmend kaks miljardit, see on tegelikult ajalooline osa Euroopa võrgustikest. samas kriisi valguses, arvestades seda, et komisjon ja nõukogu mõlemad on sellel aastal kogu aeg kärbetest rääkinud, parlament on sunnitud olnud nõustuma, me peame rääkima lisaväärtusest. täiendav kümme miljardit ühtekuuluvusfondist. ma tahaksin teilt kuulda, kuidas põhjendada seda võimalik oleks? see on osa sellest Euroopa ühendamise rahastust. ülejäänud ähm, tähendab, kuidas me saame seda muudatust põhjendada, võib-olla ehk annaksite meile nõu? ja kindlasti oleks vaja ene-, sünergiat ka telekommunikatsiooni alaga. ja europrojektid peaksid kindlasti olema Euroopa ühendamise rahastuga seotud. neli asja, kõigepealt äh, oli meil täna siin investeerimispank ja rääkis meile sellest, et projekti võlakirjade puhul on võimalik kakskümmend korda nii palju raha saada projekti juurde, kui me Euroopa poolt investeerime. konkreetsemalt siis küsimus, kuna algavad pilootprojektid nende kolmekümne kahe miljardi osas ja kes otsustab, mis nende projektide raames tehakse? teiseks on väga positiivne, et nõukogu on alustanud arutelu TNT projektide osas, sest siiani nõukogu ei tundunud väga huvitatud või entusiastlik nendes küsimustes. ning eh, nüüd kommentaarina on meil võimalik siin oma po-, Euroopa panus anda selles küsimuses edasi, kolmandaks, eh, nüüd unbundling või raudtee põhivõrgustiku eraldamine teenuste pakkujatest ja ja uuringud sellega seoses, kuidas see Euroopas rakendada, kui kaugel see uuring on, kuna tulevad tulemused. ning viimaseks, see on meie kõigi kodutöö tõenäoliselt jõuluperioodiks ja isegi kaugemale veel, et meie peaksime liikmesriikides üritama oma valitsusi ärgitada ja Single European Sky toetama, vähemalt Saksamaal üritame me seda teha, sest vastasel juhul see projekt meil ei õnnestu. proua Pesila, kaks minutit. tänan, esimees lugupeetud volinik. mul on tunne, et äh, tänapäeval või täna peaks transpordikomisjonilt selge signaal välja minema, et äh, see koridoripõhine lähenemine, äh, põhivõrgustikud ja nii edasi, et need on meie jaoks vastuvõetavad. ja ma ei soovi äh, Ähm, sellelt teelt kõrvale minna. Äh, nõukogu on teinud ettepaneku, et koridoride asemel räägitaks projektidest näiteks. meil on tegelikult siin võimalik luua töökohti. meil on siin võimalik te tekitada arengut. kui ühtekuuluvusfondist äh, kasutada kümmet Äh, miljardit, siis äh, saab neid ju kasutada abikõlgulikes liikmesriikides. tähtis on see Euroopale äh, antav abikõlbulikkus ja mitte ainult liikmesriigi, tähendab Euroopa lisaväärtus ja mitte liikmesriigi lisaväärtus. härra Krammer, kaks minutit. ja loomulikult võrgustikud peavad olema, kõik toetavad seda, aga viimase kahekümne, kolmekümne aastaga ei ole me siin väga kaugele jõudnud ning nüüd on meil projekte veel rohkem ja raha vähem. ja raha on vaja rohkem. ning eh, kas lahendused on siin õiged, selles võib kahelda paljud liikmesriigid on kahelnud, sealhulgas ka Saksamaa, selles osas, kas on võimalik ikkagi neid projekte valida tõhusalt, ilma Saksa näiteks valitsuse kaasamiseta. ja mina usun, et see paika ei pea, aga palun kinnitage seda või lükake ümber, et näiteks paljud projektid on valitud ilma Saksa raudteed konsulteerimata, Deutsche Bahni konsulteerimata ning üheksakümne protsendi puhul nendest projektidest eh, leiti, et teed ei ole piisavalt pikad, ma ei tea, kas see nii oli või mitte. ning eh, võib-olla saate meile rääkida ka sellest, eh, millised on need lepingulised alused, alused, mida liikmesriigid ei ole täitnud, ma räägin siin Saksamaast konkreetselt. ning teiseks, suurprojektid. Te ei ole ühtegi lõpetanud, need võtavad ometi väga palju aega ja kui nad hilinevad, siis nad ei aita meil oma kliimamõjudega võitlemise poliitikat rakendada. edasi, põhivõrgustikud. ma ei taha öelda loomulikult, üks nende või teine nendest võib olla väga asjalik, aga näiteks ütleme Do-, Donaul, kui meil on kolm laevandusfirmat ja kui siin saab ainult paari protsendi võrra neid mahtusid vähendada siis ähm, me ei mõista, kes siin neid olulisi otsuseid teeb ähm,. kolleeg Berka. suur tänu, härra esimees, mul on kaks küsimust põhivõrgustike osas. Te rääkisite põhivõrgustike tähtsusest ning koostalitlusest meil on äärmiselt oluline saavutada optimaalne koos, koostalitlus, et kõige suurim võimalik kasu nendest saada. transpordi valdkonnas peame mõtle, mõtlema juba põhivõrgustike rakendamisele ning küsiksingi, milliseid meetmeid komisjon kavandab selleks, et tagada koostalitlus, mis vastab nende võrgustike funktsioonidele ja on realiseeritav. teine küsimus. Te märkisite, et mitmed riigid on väljendanud kahtlusi seoses koridorvõrgustikega ning minu küsimus ongi, mis riigid ja mis kahtlusi konkreetselt on väljendanud? selleks, et me, meil kõigil ikkagi selge pilt oleks, kus need põhilised raskuspunktid asuvad. suur aitäh! kaks minutit. Äh- suur tänu, austatud esimees, austatud volinik lühidalt veel kord, te mainisite õigusega, et partnerite kaasamine on väga oluline nendes projektides ning märkisite koridorplatvormidega seoses minu meelest väga õigesti, kuidas asi praegu seisab. kas te saaksite meile konkreetsemalt rääkida nende koridor platvormide rakendamise seisust ja sellest, kuidas nad peavad toimima selleks, et meie eesmärgid tagada? minu teine küsimus, kas teil on mingi strateegia seoses äh, nende liikmesriikidega, mis nüüd on äh, on kritiseerinud nende projektide mitmeid punkte või ei ole soovinud nendes osaleda, missugune on teie strateegia nende käsitlemiseks ning viimaseks, kuidas peab toimuma koostöö koordinaatori, platvormi ja komisjoni vahel. ka see huvitaks mind väga. aitäh! aitäh, proua Savisaar, palun! ja aitäh, härra esimees, austatud volinik, kuna aega on vähe antud, siis ma ei hakka põhjendama oma küsimust, sest ka kolleegid on juba nimetanud nii, nii vastuseisu transpordikoridoridele kui, kui ka Connecting Europe Facility'le liikmesriikide poolt ja mida väga selgelt väljendati ka viimasel transpordinõukogul, siis minu küsimus ongi, ka puudutab juba, mida ka eelnevalt küsiti, et kas komisjonil on selle jaoks mingi strateegia, et seda vastuseisu murda ja kas see võiks olla ka teie poolt nimetatud koordinaatori üks roll või aitäh kolleeg Poster. aitäh äh,. aitäh, esimees, aitäh, volinik, ma vägagi tervitan seda, mida äh, volinik ütles Cesari kohta, see on minu jaoks isiklikku hu huvi pakkuv küsimus ja me oleme vägagi huvitatud teiega tihedat koostööd tegema selleks, et tulevikus edasi areneks ühtne Euroopa taevas. vägagi tervitatav on, et te kommenteerisite ka projekti finantseerimist, sest te väga õigesti ütlesite, et tähtis on lisaväärtus. lennujaamade läbilaskevõime ja ummikud, see on väga aktuaalne üle kogu Euroopa, nii et äh, minu meelest teie kurss on õige ja meie komisjonilt tuleb äh, positiivne suhtumine. aitäh ja kolleeg Katravi. Ik, ik ga het woord niet nemen. Ik denk dat mijn collega's uh, reeds voldoende. Aitäh. mul ei ole vaja, eh, seepärast et siin kolleeg esitas juba väga hästi küsimuse ära. Eh, härra proua Senolova, aitäh, esimees, aitäh, volinik, selle eest, et olete valmis neid küsimusi arutama. ja väga positiivne, et te olete neid äh, nõus arutama ka paljude uute liikmesriikide esindajatega. kas kasutad või jääd sellest ilma, see on üks väga tähtis põhimõte. minu küsimus on, et kui projekt läbi kukub, siis sellisel juhul ei saa vist äh, äh raha ühtekuuluvusfondist või kuidas? ja teiseks, on väga selged reeglid ju kaasfinantseerimise kohta ka. me oleme täiesti nõus, et äh, kui tegu on äh, suure lisandväärtusega projektiga, siis sellisel juhul ta peaks saama ka finantseerimist taha aga mina sooviksin näha selgemat defineerimist, kuidas defineerida seda kõrgemat lisaväärtust, mida see tähendab? mõnes mõttes on ka teatud äh, usalduse puudumine äh, uute liikmesriikide vastu ja, ja ma loodan väga, et, et äh, siin saab rohkem usaldust tekkima Vasaki, Jaani. aitäh, esimees, aitäh, volinik, ma sooviksin kasutada võimalust ja meenutada, et kaks tuhat kaksteist on aasta, kui me peame läbirääkimisi selle ähm, parandamise ja täiendamise üle ja ma loodan siiralt, et komisjon äh, tuleb nendest Äh, ilmselt rasketest läbirääkimistest nõukoguga kenasti välja. ma loodan, et komisjon kasutab oma mõjujõudu selleks, et veenda liikmesriike, et väga tähtis on, et esimene liik-, esimene raudteepakett saaks korralikult äh, ellu viidud. mul on selline tunne, nagu ma oleks sajameetrise sprindi jooksnud, kõik sõnavoorud on nüüd läbi, jumal tänatud, õigeaegselt, nüüd on volinikul kümme minutit aega vastamiseks palun, volinik. suur aitäh. suur aitäh kommentaaride eest. mõned konkreetsed öö, märkused ja siis suuremad küsimused. härra Kramer, te ütlesite, et keegi on kaevanud, et öö, projekt on välja valitud ilma riigiga konsulteerimata see on täiesti vale, meil on olnud vähemalt kaks konsultatsioonide ringi valitsuste riikidega. alguses pean ütlema, et ma olin väga äh, äh, hirmul, et, et keegi hakkab äh, tohutut survet avaldama, et miks ikka see ei ole sees või teine ei ole sees, tegelikult üldine pilt oli enam-vähem kõikide jaoks vastuvõetav, nii et kui keegi kaebab siin, ausalt öeldes mina küll ei äh,, ei leia, et midagi sellist, nagu te väitsite, on olnud. raudteepakett, jah, loomulikult see tuleb. siin on kaks suuremat eh, küsimus, mis jälle tõstatati samamoodi parlamendis teises äh, majas, kui oli juttu Balti äh, Aadria mere koridorist. siin esitati ka küsimus, et äh, mis siis saab, kui projekt raha ära ei kasuta no põhimõtteliselt siis saab käivitada uue protsessi raha kasutamiseks. tegelikult TEN-T projektidega see juba niimoodi on olnud. pilootprojekt, selle kohta ütleksin, et see praegu käib, see on seadusandlik protsess, ettepanek tehti üheksateistkümnendal oktoobril selleks äh, äh pilootprojektiks meil on mõningaid asju, mis võiksid veel ähm, abikõlbulikeks osutuda selle Euroopa ühendamise rahastu osas ähm,. aga tasapisi jõuame ka konkreetsete nende projektide juurde. koridorid, kuidas neid juhtida? kõigepealt äh, küsimus, et kus see koridoride juhtimine toimub. tegelikult see on TEN-T suunistes vägagi üksikasjalikult kirjas. see on tegelikult palju detailsemalt seal kirjas kui ähm, varem. me muidugi arutame, kuidas äh, vältida bürokraatiat, äh, kuidas struktuure ähm, võimalikult ökonoomseks muuta siin kindlasti arvestame kommentaaridega selleks, et see struktuur kõige paremini funktsioneeriks. siin ei äh, tasu ka mõelda, et me nüüd midagi radikaalset ette võtame nende koridoridega, nii nagu siin keegi kommenteeris tegelikult meie jaoks need koridorid kaardil on Euroopa lisaväärtus, me näeme, kus need põhilised transpordivood on, kus need vood saavad ähm, luua uut tulu, uusi töökohti ja see meie arvates on just nimelt suur Euroopa lisaväärtus. aga samas see ei ole kaugeltki mitte paindumatu struktuur. Šetšin Stettin, et kas see oleks pidanud sisse minema või mitte, noh, asja üle võib arutada. me võime arutada neid koridore, me võime arutada, et kas ühte või teise kohta mingisugune väike haru juurde teha, aga suur pilt ei tohi silme eest ähm, kaduda. Äh, muidu läbirääkimised on läbi kukkunud. see on tegelikult ka osa strateegiast, et kuidas kaitsta seda koridoripõhist lähenemist. võib-olla kellelgi on mõni teine ettepanek, et milline on see üldpilt, kuidas saavutada seda, et kõikide vahel kokkuleppele jõutaks selle suure pildi osas, parlament, avalikkus, liikmesriik, palun, siis öelge oma ettepanek. kui meil seda suuremat pilti eh, ees ei ole, mis siis ju juhtub, näiteks eh, Alpides, et kui palju on neid puuduvaid lüvi, lülisid, kas see on kümnetes, sadades või tuhandetes, see number, ehk tähtis on see üldine pilt. ma olen vägagi valmis äh, nii-öelda pisikesteks muudatusteks ja nii edasi kümme miljardit. selles küsimuses ma sooviksin ikka viimase võimaluseni seda kaitsta. kõik kriitika, mida on kuuldud Transpordinõukogus ja igal pool mujal, kogu see kriitika on veel tugevdanud minus usku, et just nimelt see ongi see õige öö, vahend. minu tänastes märkustes oli ka pisut nüanssi, et, et inimestele jääb selline mulje, nagu see raha oleks ühe, ühtekuuluvusfondilt ära võetud. tegelikkus on täpselt vastupidine. TEN-T on Euroopa jaoks ikka kohutavalt suur asi see on osa erilisest ähm, vahendist ühtekuuluvusriikidele. ma ei saa nõustuda, eile, eile ma kohtusin paljude ähm, ajakirjanikega ja neile ma ütlesin täpselt sama, ma ei saa aktsepteerida ähm, seda asja niisiis. ma tean, et äh, Euroopa Parlamendil on kindlasti väga verised äh, arutelud tulemas. ma muidugi isiklikult arvan, et, et äh, üks stsenaarium on see, et see raha lihtsalt ära läheb. ütleme, kui otsustatakse siiski, et seda kümmet miljardit ei saa kasutada ühtekuuluvusfondist Euroopa ühendamise rahastuks, siis äh, no okei okay ise otsustasite, ise näete. ma ei tahaks kindlasti aga näha seda, et tuleb hobusekauplemine, et seda kümme miljardit ei eh, eraldata mitte ühe plokina, ühe numbrina ühendamise rahastu kaudu, vaid see jaotatakse väikesteks eh, summadeks ja eh, liikmesriikide vahel mm, jaotatakse niimoodi ära siis see on ikkagi liikmesriikide elluviimise, liikmesriikide poliitika elluviimise vahend. taolisi kompromisse Euroopas tihti sõlmitakse, selles küsimuses ma kindlasti sellist lahendust ei sooviks näha. siin saadikud küsisid, et miks see kümme miljardit seal on parem kui kümme miljardit ühtekuuluvusfondi raames. teate küll ühine juhtimine, see on absoluutselt erinev ähm, juhtimisliik. siin me näeme lisaväärtust, et tänu sellele saaks teoks väga äh, tähtsad ähm, projektid äh,, nende rahadega tõesti saaks ühendada, ühendusi ähm, luua. ma pean ütlema, et kõige häälekamat kriitikat on kuulda olnud nõndanimetatud Visegradi riikidelt. Nende hääletoruks on Tšehhi valitsus. meil on kokku lepitud järgmise aasta alguses nendega kohtumine ja me püüame kuidagi seda ideed edasi arendada ehk et kuidas projektid saavad ähm, abikõlbulikkust ab,, abikõlbulikuks osutuda, kui kõ-, selles suudetakse kokkuleppele jõuda noh, siis äh, saame edasi vaadata. ja muidugi kaasfinantseerimise määr on kuni kaheksakümmend viis protsenti, mitte kaheksakümmend viis, vaid kuni kaheksakümmend viis protsenti ja siis on veel üks väga nii-öelda tehniline element komisjon on teinud ettepaneku, et maksimaalseks piirmääraks on kaks koma viis protsenti SKT-st igasuguse struktuuritoetuse osas. meie oleme alati asja niimoodi näinud, et tegelikult see kümme miljardit selle ähm, künnise sisse ei kuulu, ei saa niimoodi, et, et eh, kümme riiki tegelevad selle äh, projekti ka ja, ja nende suhtes kohaldatakse erinevaid öö, äh, reegleid või, või tähendab, ühed on seotud selle piirmääraga, teised mitte. ja see tekitab hoopis takistusi. tegelikult tuleks see reegel selgemalt öö, äh, väljendada. ja muidugi teile ja liikmesriikidele on väga tähtis ka lähimusküsimus. me soovime muidugi näha projekti, mis on kohustuslik, siduv, liikmesriik on alla kirjutanud sellele, öelnud jah, me käesolevaga anname oma allkirja sellele koridorile, viime selle ellu. aga suur küsimus on muidugi öö, seadusloome osas see, et kuidas kõik need detailid paika saada, püüame koos siis parima lahenduse leida suur aitäh, volinik, teie ähm, ettekande ja vastuste ja kommentaaride eest. aitäh ka saadikutele, et te kõneajast kinni pidasite, sest niimoodi sai ka küsimustele vastused. meil tõesti parlamendis on ähm, vaja veenda öö, äh, regioonide komiteed, et me kaugeltki mitte Äh, ei soovi neilt raha ära varastada suur-suur aitäh, härra volinik, enne kui kõik siit saalist lahkuvad, kõigepealt äh, härra volinik, ma sooviksin äh, teile ja teie töötajatele meie komisjoni nimel ilusaid jõulupühi, teiseks äh, meenutan saadikutele, et täna on meil digitaalsete sõidumeerikute alane kuulamine, ma mõistan täielikult, et saadikutel on muudki tähtsat teha, aga ma ei sooviks, et siin saalis täna pärastlõunal oleks neli rida tühje kohti, mina, proua Tikau ja umbes sada eksperti. nii et ma siiski loodan teid, lugupeetud ähm, saadikud, siin täna pärastlõunal näha ja siis on meil ka veel äärmiselt oluline topeltpõhja ja parraste teemaline ähm, raport. vabandan, et ma teie suhtes nii karm olin aga saate isegi aru, mispärast.